witam państwa. tere hommikust, mu daamid ja härrad. meil on siin teisipäeva hommik. juba veerand kümme on kell, mis tähendab seda, et me oleme pisut juba aega kaotanud. igatahes avan ma nüüd meie IMCO komisjoni ja rahvusparlamentide kohtumise teise päeva istungi ja käsitleme siseturu strateegiat. arutame neid võimalusi ja neid väljakutseid, mis ühtse turuga seonduvad ning täna me räägime eh, ühtse turu juhtimisest, naiste liidri rollist, partnerlussuhetest ning samuti ühtse turu tugevdamisest. ma tahan tervitada kõiki rahvusparlamentide esindajaid siin, Euroopa Parlamendi saadikuid, IMCO komisjoni esindajaid ka ja, ja härra Harbor esindab neid. ja ma tuletan meelde meie tegevuskorda, saadikud, kes võtavad sõna või tahavad sõna võtta, peavad täitma selle spetsiaalse lehekese sooviga sõna võtta, need on sinised kaardikesed, mis me palume teil, kuhu me palume märkida oma sõnasoov ja need sinised lehekesed on teile ka siin juba laudadele välja jagatud ja siis eh, kui te olete soovi avaldanud, siis kohtumise sekretariaat koostab kõnelejate nimekirja ja eeskiri on selline, et eh, üks Euroopa Parlamendi saadik ja kaks eh, Rahvusparlamendi saadikud saavad vaheldumisi sõna. ja me oleme sõna otsustanud anda kolmeks minutiks igale sõnavõtjale ja pärast seda on meil ka vaba mikrofoni voor. ja te näete ka, kuidas eh, teie sõnavõtu aeg eh, jookseb siin ekraanil. meil on ka niinimetatud eh, sinise kaardi menetlus, mis tähendab seda, et igal ajahetkel võite tõsta selle sinise kaardi ja küsida kõnelejalt, eelkõnelejalt Eh, oma küsimuse, seda kolmekümne sekundi jooksul ja pärast seda eh, on eh, sõnavõtjal võimalik teile vastata kolmekümne sekundi jooksul. ja koosoleku juhataja otsustab, kes saab võimaluse küsimuse esitamiseks jooksvalt. me kavandame selliselt oma tööd korraldada kuni kella kümneni. nii et nüüd ma kutsun siia proua Sandra Kalinete, tema on IMCO komisjoni liige ja raportöör Euroopa Parlamendis. ma palun, et ta juhataks teema sisse ja teemaks on ühtse turu juhtimine, liidriroll, partnerlussuhted ja jõustamine. ma tänan lugupeetud kolleegid, mu daamid ja härrad. mul on suur heameel selle üle, et me kohtume siin täna Euroopa Parlamendis. meie Euroopa Parlamendi saadikud ja teie rahvusparlamentide valitud saadikud see on ju ainus viis, kuidas leida lahendusi, et panna meie ühtne turg paremini toimima. täna meil on ju võlakriis, ja sellepärast on meil vaja ühiseid ja koordineeritud jõupingutusi selleks, et majandusse kasvu tagant tõugata ja luua juurde uusi töökohti. me näeme, et meie teel on mitmeid kunstlikke takistusi ja aeg-ajalt meie jõupingutustel ei ole edu ja sellepärast on väga tähtis teha koostööd, et ühtne turg paremaks muuta. kui me räägime ühtse turu juhtimisest ja partnerlussuhetest, siis meie arvates üks peamisi ülesandeid on hea seista selle eest, et e, meil tõesti oleks kõrgel tasemel kvaliteetne poliitiline juhtimine ühtsel turul Eh, komisjoni president ja nõukogu eh, ülemkogu president peavad konsolideerima kavandatud meetmed, sest vastasel korral paljud head mõtted, mis meilt tulevad selleks, et uusi töökohti luua ja kasvu edendada, eh, meie konkurentsivõimet tugevdada, need, kõik need head kavatsused jäävad lihtsalt headeks kavatsusteks ega realiseeru me tahame ju sillutada teed selleks, et Euroopa Liit muutuks rahvusvaheliselt tunnustatud jõuks. Äh, nii et äh, meil on vaja kiiresti langetada otsuseid ja me räägime siin Eh, ühtse turu paremaks muutmiseks, aga me ei suuda seda ilma eh, rahvusparlamentide abita. me oleme kutsunud eh, komisjoni juhid ja valitsusjuhid äh, liidrirolli haarama ja tegema kõik, mis vajalik selleks, et ühtne turg saaks realiseeruda. Need resolutsioonid, mis me tänaseks oleme vastu võtnud, annavad tugeva signaali nendes valdkondades, kus me tahame, et komisjon samme astuks ja ma nimetan ainult mõningaid prioriteete. kõigepealt digitaalne ühtne turg ja Eh, ühtne intellektuaalomandi õiguste valdkond. Eh, samuti ühtne teenuste turg ja riigihangete turg. kui me räägime ühtse turu juhtimisest, Eh, tahaksin siin juhtida tähelepanu neljale suunale. kõigepealt on vaja tagada, et õigussätted, mis on vastu võetud kõikides liikmesriikides ka korralikult ellu rakendataks. kõik liikmesriigid peavad seda tegema ning Euroopa Komisjon peab tõesti muutuma nende otsuste eh, täitmise järelevalve teostamiseks. teiseks on vaja võidelda protektsionismi vastu, sest protektsionism toob kaasa ainult ühtse turu killustumise ning vähendab meie konkurentsivõimet. kolmandaks, meil on vaja vähendada oma tegevuskulusid, see puudutab selliseid mehhanisme nagu äh, kohtuväline vaidluste lahendamine ning samuti e-valitsuse kasutuselevõtt, dokumentide üleviimine elektroonilisele kujule ning loomulikult tegevusplaani ellurakendamine, nii nagu Lissaboni leping ette näeb. ma tahaksin üles kutsuda rahvusparlamentidest kolleege olema aktiivsemad. on vaja paremini teavitada meie kodanikke nend-, sellistest instrumentidest nagu Solvit ja E-Euroopa. praegu on paljud programmid meie käsutuses, aga paraku meie rahvas ei tea nendest. nüüd selleks, et asjad muutuksid, on meil vaja teha koostööd ning lõpetuseks tahaksin rõhutada, et meie kodanikud täna ootavad meilt, et me oleksime aktiivsed ja astuksime tõhusaid samme ja kui meil õnnestub kõrvaldada ühtselt turult teelt tõkked, siis tekib meil sellega uus platvorm edasisteks arenguteks. ning me tõesti peame täitma meie valijate ootusi. suur aitäh teile! jaa ähm, äh,, riiklikud parlamendid äh, ning Euroopa Parlament peavad omavahel suhtlema, lisaks sellele tuleb kindlasti suhelda ka Euroopa Komisjoniga, see on ääretult oluline, te mainisite siin äh, Euroopa Liidu programme, mida meie kodanikud tegelikult üldse ei tunne ega teagi ja osaliselt võib selles süüdistada rahvusparlamente, mis ei ole alati huvitunud nendest probleemidest, mis meie ees seisavad. ja nüüd äh, vaatan ma oma kõnelejate nimekirja ning praegusel hetkel on sõnasoovi avaldanud ainult Euroopa Parlamendi saadikud. ma tahaksin selles kontekstis julgustada meie külalisi, kes on tulnud Brüsselist kaugemalt siia ka sõna võtma kui te sõna soovite, siis andke palun sinise kaardiga sellest märku. härra Johansen, kes esindab Rootsit, ei äh,, ütleb esimees äh,, ma vabandan sellisel juhul äh,. proua Gebhardt, kes on Euroopa Parlamendi saadik. palun, teil on sõna suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. ma loodan, et äh, meie kolleegid äh, võtavad ka sõna sellel arutelul ja avaldavad oma arvamusel teemal, seda tegemist on väga olulise teemaga me tahame äh, teha tööd siin poliitika valdkonnas just meie kodanike huvides ja ääretult tähtis on see, et kodanikud teaksid, mida me teeme. ja seetõttu ei ole oluline mitte ainult siin kohtuda ja asju arutada, vaid äh, tagada ka see, et äh, kodanikud saaksid kogu selle info selle kohta, mida me siin teeme. mis puudutab valitsemist või juhtimist, siis läbipaistvus on siin kõige tähtsam, läbi, läbipaistvus selles osas, kuidas otsuseid langetatakse, aga ka otsuste endi läbipaistvus läbipaistvus. Euroopa Parlament äh, peab seda põhimõtet väga oluliseks ja seetõttu Äh, kui me räägime äh, seadusandluse ettevalmistamisest, siis meie arvates on ääretult oluline kuulata ära ka kodanikuühiskonna seisukohad. see on meie arvates parim viis tagada see, et me tõesti äh, teame, mida meie kodanikud ootavad ja mitte ainult sellepärast, et neile paremini anda teada sellest, mida me oleme ära teinud, vaid ka seetõttu, et teada saada, mida nemad meilt ootavad, selleks et me nende probleemidega tegeleksime ettevalmistatavates õigusaktides. võib olla väga palju erinevaid aspekte, mille peale me ise kohe ei tulegi ja eh, kui kodanikud eh, neid tõstatavad, siis me saame neid arvesse võtta. sotsiaaldemokraadina, kui ma räägin eh, kodanikuühiskonnast, siis ma pean silmas ka näiteks ametiühinguid, tarbija õiguste esindajaid ja teisi sarnaseid ühendusi, kellega me saaksime kõnelda. seda on ääretult oluline teha. sotsiaalne dialoog on selles kont-, kontekstis ka ääretult oluline minu arvates ja seda tuleb kindlasti selles arutelus ka mainida Äh, ma räägiksin ka läbipaistvusest ja äh, sellega seoses tuleb kindlasti rääkida ka järelevalvest, äh, seadusandlike aktide täitmise järelevalvest, me peame vaatama, kuidas Euroopa tasandil vastu võetud õigusaktide liikmesriikides üle võetakse, seda tuleb kindlasti seirata. ja siin meie parlamendid, nii Euroopa Parlament kui Rahvusparlamendid mängivad väga olulist rolli ma arvan, et me peaksime tulevikus tihedamat koostööd tegema selleks, et tagada, et need õigusaktid, mille me siin koostame, äh, ka sellisel kujul, nagu äh, me seda tahame, ellu rakendatakse. väga sageli juhtub see, et mõnedes liikmesriikides ei rakendata õigusakte projekte piisavalt äh, õigeaegselt äh, ellu äh, või tehakse seda vigaselt. meil on vaja selle vastu võitlemiseks instrumente, Euroopa Parlament on alati toetanud Euroopa Komisjoni, kui me räägime vastavustabelitest. kui komisjon on neid tabeleid soovinud, see on instrument, mis võimaldab meil seadusloometöös suuremat läbipaistvust tagada ja siin on teil rahvuspart-, parlamentidel väga oluline roll mängida. enamik parlamente ei taha vastavustabeleid, nad äh, protestivad selle vastu, sellepärast äh, et ja ma ei saa aru, miks nad äh, nende vastu on, sellepärast et lõppude lõpuks on see ju riikide endi huvides, sest nende põhjal on näha, kas nad teevad kõik nii, nagu seda on ette nähtud. mul alguses vist et äh, ma arvasin alguses, et mul oli viis minutit kõneaega, aga tundub, et mulle anti ainult kolm ja seetõttu ma hakkan nüüd lõpetama. meil on vaja head ühtset turgu, meil on vaja sellist ühtset turgu, mis tõesti ka töötab. Äh, liikmesriikide protektsionistlikud meetmed on midagi, mida tuleb ära kaotada, see on ääretult tähtis, aga samal ajal loomulikult peame me tagama ka selle, et äh, kvaliteet oleks meie prioriteet. Ähm, tarbijakaitse äh, on ka teema, millega tuleb kõige kõrgemal tasandil tegeleda, sellepärast et äh, kodanikud saaksid ühtset turgu ka usaldada. ma arvan, et see on ainus viis, kuidas me saaksime mm, tõhusalt edasi liikuda, aitäh! suur aitäh! Äh, suur aitäh teile selle väga huvitava sõnavõtu eest ja nüüd Äh, saab äh, sõna kolleeg Westlund äh, Rootsist. suur aitäh, lugupeetud esimees me oleme kõik siia kokku tulnud selleks, et me usume, et ühtne turg on oluline. me kõik jagame seda seisukohta ja küsimus on tegelikult selles, kuidas ühtset turgu võimalikult hästi ellu rakendada. Äh, Krakowis äh, toimunud äh, konverents andis meile aimu sellest, kus riiklikel tasanditel on tõkkeid sellel teel Äh, mis on siis võimaldanud ühtse turu ellurakendamise, mis on muutnud selle võimatuks. Äh, ma arvan, et me peame sellistel teemadel sõna võtma, me ei taha jõuda olukorda, kus äh, ähm, Euroopa Parlament või Euroopa Komisjon tuleb riikidesse meie juurde ja ütleb, et seda peate nüüd teie tegema ja ütleb riik, liikmesriikide parlamentidele, et nüüd te peate käituma nii. ja tegelikult on selline lahendus vale lahendus meil on selle asemel vaja hoopis pidevat dialoogi, meil on vaja äh, võtta juhtroll paljudes küsimustes, mis üldse turgu puudutavad, mina olen sotsiaaldemokraat ning äh, mina ei ole nõus selle ülevalt alla lähenemisega, ehk siis, et inimesed ülevalt poolt valitsustasandilt ütlevad, mida me tegema peame, meil on vaja dialoogi probleemide lahendamiseks. ma mainiksin siinkohal veel mõnda asja. selleks, et protektsionismi vältida, äh, on minu arvates vaja järgmist teha. praegusel hetkel hetkel on protektsionism järjest suurenev probleem Euroopas ja me võiksime korraldada äh, konverentsi ainult protektsionismi küsimustes. Äh, meil on väga palju näiteid äh, erinevatest riikidest, kus protektsionistlikke meetmeid on tugevdatud. siin räägitakse ka kulude vähendamisest. ma tahaksin sellega seoses öelda seda, et VKE-de jaoks reeglite lihtsustamine on hea samm edasi, aga kahjuks me ei ole midagi suurt saavutanud regulat-, sanktsioonide ja, ja eeskirjade vähendamise valdkonnas, kui me räägime Euroopa Liidust, me ei ole vähendanud kulusid äh, turule, turu jaoks ma tean, et inimesed räägivad väga palju selles teemas kulude vähendamisest, aga reaalsuses on väga vähe ära tehtud ja me ei ole selles vallas edukad olnud. edasi, mis puudutab nüüd patente siis minu nägemus asjast on selline, et äh, tegemist on olnud äh, ühe suurima prioriteediga paljudele eesistujatele viimase viieteistkümne aasta jooksul. see teema on äh, meie tegevuskavas olnud mm, väga pikka aega ja nüüd on asi hakanud edasi liikuma. see näitab seda, et me peame tegema koostööd selleks, et edasi liikuda. see võib olla küll keeruline, meil on ju Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, meil on rahvusparlamendid ja mitte keegi ei saa nüüd öelda, et meie oleme, meie äh, teame, kuidas asjad käivad ja teised eksivad. Äh, ei, ähm, siin äh, on oluline dialoog ja dialoogi tuleb kaasata erinevad organid ja erinevad tasandid. suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh! tõsi on see, et kui rääkida patentidest, siis äh, Äh, me oleme jõudnud eesmärkide saavutamisele lähemale nüüd viimasel ajal ning loodetavasti äh, Poola eesistuja äh, ametiajal me suudame ka oma eesmärgini jõuda. ja nüüd ma annaksin sõna Itaalia senati esindajale. aitäh, esimees ühtse turu haldamine ning partnerlus on äärmiselt oluline selleks, et me jõuaksime ühtse turuni, et me jõuaksime seda süvendada. niisiis, mina tahaksin rõhutada mõningaid aspekte, mis tunduvad minu jaoks äärmiselt olulised. praeguses äh, olukorras, mil meil on äh, fina-, kriis, ning see majanduskriis äh, ohustab äh, ühtset turgu, sellepärast et ilmnevad protektsionistlikud äh, ilmingud ning pinged muutuvad aina suuremaks ning selleks, et võidelda protektsionismiga, peaksime meie praegu kõige rohkem just mm, tegema nii, et Euroopa Liit hakkaks haldama, juhtima kogu seda küsimust ning erinevad majandusvallas tegutsejad peaksid ühinema ühtsesse dialoogi. meil peaks olema sotsiaalne eh, dialoog, praegusel hetkel meil ei ole seda dialoogi ning me ei keskendu piisavalt VK, eh, VKE-dele, nemad on sotsiaalsest dialoogist välja jäetud ning eh, selles sotsiaalses dialoogis osalevad praegu ametiühingud ning suured ettevõtted, kakskümmend äh, tuhat ettevõtet, kes on mikroettevõtted, väga väikesed ettevõtted Euroopa Liidus, nemad on jäänud äh, pealtvaatajateks. nagu me juba eile konstanteerisime siin, siis väikeste ja keskmiste ettevõtete juures äh, on tegemist väga äärmiselt oluliste mootoritega, sellepärast et nemad võivad nemad võivad muutuda suureks, suureks mootoriks ühtse turu juures meie peamised et-, eesmärgid, mis on paika pandud, on äärmiselt õiged ning mina leian, et me peaksime panema paika läbi poliitiliste ähm, tõhustamiste, me peame poliitilisel tasandil andma tõukes erinevates liikmesriikides, et need eesmärgid, äh, et eesmärkidele jõuda. ning eriti, mis puudutab eesmärk, eeskirju, konkurentsieeskirju, selleks, et võidelda ühtse turu eest ning protektsionismi vastu. see, me peaksime ühendama või lähendama erinevaid riiklikke õigusakte, meil peame hindama pidevalt eriti just seda, mis puudutab maksupoliitikat ning maksuseadusi, mis on äärmiselt olulised sisekonkurentsi jaoks ning selleks, et meie konkurents äh, oleks äh, terve. samuti tervis ning äh, tööohutuse eeskirjad, me peame kõigepealt panema esikohale meie töötajate olukorra ning konkurents peab olema terve ning viimaseks tahan ütelda, et turul olev konkurents peaks ühtse turu ähm, peaks äh, vaatama väikeettevõtluse algatuses paika pandud eesmärke, väikestel ja keskmistel äh, ettevõtetel peaks olema eelisõigus äh, avalik-õiguslike ettevõtete ees. suur aitäh selle Itaalia seisukohta peegeldava sõnavõtu eest. tõsi on see, et äh, VKE-de äh, äh, õiguste kaitse, nende esindatuse tagamine on väga oluline. ma arvan, et Äh, praegusel hetkel on ainult suured ettevõtted hästi esindatud ja keskmise ja väikese suurusega ettevõtted on praegu alaesindatud. see on probleemiks äh, Poolas praegu, aga kahjuks äh, vastab selline olukord ka teiste riikide olukorrale. nagu te just mainisite, siis VKE-d on meie majanduse jaoks väga olulised, nad on väga paindlikud ettevõtetena ning seetõttu on ääretult tähtis leida võimalus nende esindatust ka parandada selleks, et nende häält kuuldavamaks teha. nüüd saab sõna Euroopa Parlamendi kolleeg härra Pussau suur aitäh, mul on väga hea meel siin arvamusi vahetada rahvusparlamentide esindajatega ühtse turu äh, juhtimise parandamise küsimuses. eelmisel nädalal oli meil väga huvitav äh, arutelu Krakowis, mis puudutas äh, ühtse turu foorumit ja loomulikult hea haldus on väga oluline eeltingimus selleks, et ühtne turg saaks hästi toimida ja ma tahaksin kontsentreerida oma tähelepanu ühele küsimusele, nimelt ühtset turgu puudutava seadusandluse ülevõtmine ja ellurakendamine. Äh, äh, praegusel hetkel kahe tuhande kümnendal aastal on olnud null koma üheksa protsendine ülevõtmise defitsiit Euroopa Liidus, aga kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli see üks koma kaks protsenti, ehk siis äh, toimunud on tagasilangus ja see on pettumust valmistav. ma tahaksin rõhutada seda, et ilma pühendumuseta ellurakendamisele ja ülevõtmisele ähm, on olukord selline, et äh, kodanikud ja ettevõtted Euroopa Liidus ei saa ühtsest turust äh, kasu saada. Äh, uus leping annab rahvusparlamentidele uued õigused seadusloomeprotsessis ja see on väga oluline ja hea asi. ma tõesti usun, et me peame neid eesõigusi ära kasutama selleks, et üles ehitada hea partnerlus Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel ja seda kogu seadusloome tsükli jooksul Äh, see hõlmab ka äh, ülevõtmise ja rakendamise faasi. ma tahaksin kasutada ära praeguse võimaluse kuna meil on praegu siin kohtumine, kuhu on kogunenud ka eh, rahvusparlamentide esindajad, kasutaksin ära selle võimaluse ning kutsuksin rahvusparlamente üles eh, kaaluma seda eh, ülevõtmise küsimust väga tõsiselt ning muutma selle prioriteediks seadusloome protsessis, sest et see väärib seda prioriteetset kohta. tõsi on see, et mõnikord võib see üle, ülevõtmisprotsess olla väga keerukas, aga Äh, parandatud koostöö ja suhtlemine Euroopa Parlamendi ning äh, rahvusinstitutsioonide vahel äh, on võimalus meil ülevõtmistulemusi parandada. tahaksin lühidalt veel ühte asja mainida ja see on see seotud vastavustabelitega vastavustabelid annavad meile rohkem läbipaistvust nii ettevõtetele kui kodanikele ning parandavad ka ehm, ülevõtmisprotsessi tulemusi. lisaks sellele ehm, aitavad need tabelid ehm, kohaliku tasandi ja rahvustasandi kohtunikke, kes tegelevad ülevõtmisküsimustega ma arvan, et me peame olema pühendunud äh, vastavustabelite kasutamisele ja seetõttu ma oleksin väga tänulik, kui rahvusparlamendid saaksid survestada oma valitsusi selleks, et nad need tabelid ka koostaksid, sest äh, kahjuks äh, me teame seda, et mõnede liikmesriikide valitsused ei ole väga rahul nende vastavustabelitega. ja lõpetuseks ütleksin seda, et teie esindate ju oma riigi kodanikke, nagu seda teeme meie ka siin Euroopa Parlamendis, selle taustas ma, taustal ma arvan, et et me peame paremini suhtlema oma ettevõtete ja kodanikega selleks, et rääkida neile, millised on ühtse turu äh, hüved äh,. kodanikud peavad teadma, mida nad saavad ka ette võtta, kui midagi äh, ühtset turgu puudutavate õigusaktidega valesti läheb, seetõttu äh, tuleks äh, teavitada kodanikke ja teisi ka Solvitist ja muudest probleemi lahendamismehhanismidest ja minu arvates selline käitumismuster annaks meile hea lisandväärtuse äh, ja ähm, ja selline töö äh, on töö, mida peavad suures osas tegema ikkagi ära rahvusparlamendid, aitäh. aitäh. nüüd on, aitäh selle väga konstruktiivse sõnavõtu eest nii et siis pikaajaline koostöö riiklike parlamentide ning Euroopa parlamentide vahel on äärmiselt oluline, eriti kui me peame silmas ühtset äh, turgu ning, ähm, ning õigusloomet. on äärmiselt oluline see, nagu te juba ütlesite, ning äh, siin on veel äh, palju, mida me saame ära teha ning sellise seadusloome tutvustamine riiklikes parlamentides ning seal nende vastuvõtmine, ülevõtmine rah-, riiklike parlamentide poolt on äärmiselt oluline ning ühtse e, turu e, jõustamine, sellest me rääkisime juba siin eile ning väga oluline on ka tõhus ähm, kommunikatsioon, kuidas me oma kodanikele ütleme või räägime, millest, millega on tegemist ühtse turu puhul, puhul ning mis on just äärmiselt oluline ning millised seadused on, on loodud selleks, et ühtset turgu käivitada. see oli sellel teemal tuleks luua arutelu, see on üks teema, millega me peaksime palju par-, rohkem tegelema ning äh, ma olen täiesti kindel, et äh, härra Harber on sellel, selles valdkonnas ju väga palju ära teinud äh, ning pannud ka interneti üles väga palju materjale ning avaldanud väga palju ka erinevaid brošüüre selleks, et tutvus, tutvustada teemat rohkem, tegemist on väga hea kvaliteediga materjaliga ning me peaksime temast eeskuju võtma ning meie üritame Poolas seda tõesti teha ning ma, ma tõesti luban, et me Poolas tegeleme sellega edasi. daamid ja härrad, nüüd tahaksin andma, anda ma sõna härra Valjunakusele Leedust, palun. aitäh, esimees. aitäh, et sõna andsite põllumajandus- ning tööstusvaldkond on mõningates riikides väga raskes olukorras, kuna äh, äh, turul on ähm, ebaõiglased konkurentsitingimused Hispaanias, Prantsusmaal ja Saksamaal. Äh, põllumehed tahavad et nad saaksid rohkem otsetoetusi ning rohkem tuge Euroopa fondidest. Balti riikides äh, on aga väga vähe kasutatud selliseid fonde ära ning neid võimalusi. Äh, paraku on see niimoodi, et need väikesed riigid, eriti just Ida-Euroopa äh, liikmesriikides, on palju ebasoodsamas olukorras ning see, neil on ebaõiglane olukord ning me peaksime tegelema ka selle küsimusega. Ehm, meie peame oma konkurentsitingimusi parandama, me peaksime saama parema lähtepositsiooni selleks, et me saaksime ehm, ka kiiremini edasi arendada, areneda ning oma riikide majandust ehm, edendada. sellepärast, et vastasel juhul ei saa meie tooted kunagi olla sama konkurentsivõimelised kui eh, teistes riikides, kus on rohkem olnud eh, finantsilisi võimalusi Nendes riikides, kus on suur tööpuudus, üritatakse äh, leida tööd mujalt ning äh, tegemist on suure väljavooluga nendest riikidest ning äh, Euroopa Liidu kodanikud Leedus ning teistes riikides on pandud olukorra ette, et nad peavad äh, otsima tööd Hamburgi mm, sadamates või tehastes või ka mujal. me peaksime kaitsma äh, paremini ka oma välispiire. me peame oma jõudusid tugevdama välispiiridel ning peaksime võitlema ka salakaubaveo vastu eriti mm, tahaksin ma rõhutada siin Valgevene piiri olukorda, Euroopa Liidus võib juhtuda vastavalt vastaval juhul nii, et me ähm, kaotame oma konkurentsivõimet ning oma võimalusi äh, selle tõttu, äh, et sekkuvad ka kolmandate äh, riikide äh, kaubad, aitäh. aitäh nüüd aga tahaksin anda sõna ähm, proua Komešile Prantsusmaalt. Äh, aitäh, esimees mis puutub ühtset turgu, siis äh, mõistagi tahame me asetada selle keskmisse kodaniku ning konkurentsivõimelise majanduse. meie oleme selle poolt, et me sotsiaalset dimensiooni tõhustame ühtse turu juures ning täna paluksime ka, et komisjon uuriks, mismoodi ühtse turu äh, seadustik äh, mõjutab kõiki liikmesriike ning eriti erinevaid sektoreid eri liikmesriikides. sellised uuringud äh, on küll tehtud, kui me peaksime tegema palju üksikasjalikumaid uuringuid, mõju-uuring peab olema parem, kui see siiamaani on tehtud ning me peaksime uurima just, kuidas riikide teri-, riikides, äh, kuidas riike mõjutab äh, selline ühtse turu seadustik samuti tuleks esikohale tõsta, peaks mõtisklema selle üle, et me peaksime looma ühtse sekretariaadi, kus oleksid riiklike parlamentide esindajad, Euroopa Parlamendi esindajad ning ka Euroopa Komisjoni esindajad, see oleks hea moodus, kuidas me saaksime direktiive paremini üle võtta ning äh, kui direktiivid on liiga üksikasjalikud, liiga tehnilised, siis äh, teinekord ei, on liiga vähe manööverdamisruumi liikmesriikides ning äh, neid on väga raske jõustada, võib-olla me peaksime mõtlema, kuidas lihtsustada natukene neid direktiivne, direktiive, aitäh. suur tänu. ja meie järgmine kõneleja on proua McLaughlin Euroopa Parlamendist um.. suur tänu, ma tahan tänada eelkõnelejaid kõige selle eest, mis nad on öelnud ja nende, eriti olen rõõmus selle üle, et nad astusid protektsionismi vastu ja rääkisid meie konkurentsivõime parandamisest, see on tõesti raske. ja ühtse turu parem juhtimine on strateegiline valdkond, eriti praeguses raskes majalises olukorras on vaja luua juurde töökohti ja edendada innovatsiooni, tõsta meie konkurentsivõimet ning ma olen väga rahul proua Kalniete raportiga ja tähtis on ka, et liikmesriigid võtaksid omale vastutuse ühtse turu taaskäivitamise eest ja meil on vaja loomulikult ka eh, teostada väga tähelepanelikult seiret kaks tuhat üheksa me siin parlamendis võtsime vastu dokumendi, mis muudab mm, politsei kujundamise selles valdkonnas palju läbipaistvamaks ja tähtis on ka, et kui meil on õigusaktid, siis liikmesriigid võtaksid nad korralikult üle. ja me oleme rääkinud ka alternatiivsest vaidluste lahendamisest ja koostanud vastavaid dokumente. see on väga tähtis ja tähtis on ka mõelda selle peale, et kõik meie ettepanekud lisavad väärtust kodanikele Eh, majanduskasv Euroopas, me teame, praegu on toppama jäänud ja tõesti on tekkinud oht, et meist minnakse ette ja seda teevad Brasiilia, India, Hiina, tormilised arenevad riigid, teisedki. nii et selle peale peab mõtlema ning on vaja muuta seda trendi ja meil on vaja kasutada ära selle tulu, mida annab ühtne turg. Ühendkuningriigis me avaldasime hiljuti ühe dokumendi, kus me rääkisime, kuidas ehm, sellest kõigest üle saada tähtis on, et kaoksid tõkked Euroopa Liidus ning väheneksid kulud, mis on seotud digitaalajastu võimaluste kasutamisega, uute innovaatiliste firmade loomisega. ning tõesti, poliitiline suunamine on see, mida me vajame, et muutused saaksid ehm, toimuda ja ühtne turg saaks oma potentsiaali võimalikult hästi ära kasutada ning liikmesriigid loomulikult peavad tõhusalt ja kohe tegutsema ning tähtis on rääkida ka sellest, kuidas Euroopa Liidu õigusaktid mõjutavad eh, liikmesriike, ettevõtteid liikmesriikides ning ühtse turu teelt tõkete kaotamine on midagi, millega peavad liikmesriigid tegelema. ning komisjon loomulikult peab prioritiseerima need valdkonnad, kus ennekõike reformida on vaja ja Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikidega peab soodustama liikuvust samuti teenusdirektiivi ellurakendamist, et tõesti äh, ka selle peale peab mõtlema, et kaubandusläbirääkimised kolmandate riikidega lõpule viia. kõik need eesmärgid loomulikult äh, on rasked saavutada, aga meil on tõesti vaja siin põhjalikku muudatust, et saaks innovatsioon laieneda ja areneda ja meie majandus edasi areneda. ma tänan väga proua McLaughlin. ja nüüd saab sõna Antonio de Campus, kes on Euroopa Parlamendi saadik äh.. suur tänu. mul on kolm lühikest märkust. kõigepealt õigusaktide ülevõtmine ning see roll, mida Euroopa Parlament saab siin etendada jah, meie saadikutena saame ka vaadata, kuidas direktiivid on meie koduriigis üle võetud, hoida sellel silme, silma peal ja siis, kui vaja, ka võtta ühendust meie valitsustega ja rääkida nendest mahajäämustest või lünkadest, kui sellised tuvastame. ja tuleb selgelt ka välja öelda, mida me asjast arvame, võib-olla see ei ole eriti populaarne, aga igal juhul annab see tulemusi. ja öö, äh, rahvusparlamentide saadikute ja Europarlamendi saadikute suhted, see on ju kahepoolne äh, suhtlemine ja kindlasti meie siin ei viibuta sõrme ja äh, ei nõua aru selle kohta, eh, kuidas liikmesriik on direktiivid üle võtnud. sugugi mitte. sellistel kohtumistel, nagu meil siin on, me arendame partnerlussuhteid ning meenutage, millised kohtumised meil olid siis, kui meil Ungari oli eesistujaks eh, konkurentsi valdkonnas näiteks Äh, Need olid kõik väga kasulikud kohtumised, igasugused kohtumised äh, tuleb ära kasutada ja kõik võimalused on abiks. ja volinik Barnier, kui ta äh, sõitis ringi ja tutvustas ühtse turu akti meetmeid, siis käis ta kõikides riikides ja nendel kohtumistel olid kohal nii Euroopa Parlamendi saadikuid, Rahvusparlamendi saadikud ma ise küll ei ole Barnieriga kaasas käinud, aga ma olen kuulnud, et see kõik on olnud väga kasulik. nüüd meie äh, komisjon loomulikult ei tegele mitte ainult ühtse turu teemadega, vaid laiema temaatikaga. Äh, tähtis on, et me tõesti vahetaksime mõtteid omavahel, aga ja ei süüdistaks üksteist ning kindlasti protektsionism on midagi, mille vastu me peame üheskoos võitlema jah, eh, tegelikult me saime nüüd Lissaboni lepinguga uued volitused ja me alles õpime neid uusi laiendatud volitusi ja jõudu kasutama. me oleme alles õpipoisi staatuses selles vallas. aga ma usun, et kui kõikidel tasandil kõik toim-, tegutsevad vastutustundeliselt, siis on tulemused väga head. nüüd härra Miller Ungari parlamendist. suur tänu. me juba oleme kuulnud peatähtsaid sõnumeid ja mõisteid läbipaistev informatsioonile ligipääsevatus, juhtimine, partnerlussuhted. tõesti, et kõik toimiks, on vaja koostööd teha informatsiooni jagamine. jah, see on väga oluline, eile me kuulsime juba äh, finantsküsimustest, rääkisime ka haridusest. kuivõrd tähtis on rohkem teadmisi omandada äh,? me teame, et liikmesriikides paljudel kodanikel ei ole piisaval määral informatsiooni ja nad ei saa ka süsteemist aru, sest see ei ole piisavalt läbipaistev. ja sellepärast on tähtis, et me võtaksime need küsimused õppekavadesse sisse, võib-olla mm, hariduse keskkooli tasandil. tähtis on, et paremini mõistetaks, et need asjad, millega me siin tegeleme, on tegelikult puudutavad inimeste igapäevast elu. aga kui me ei suuda inimesi korralikult informeerida meie tegemistest, Eh, siis jääb Euroopa Liit neile kaugeks ja võõraks ja see on tõeliseks probleemiks. Eh, elanikud eh, hakkavad tundma, et nad on otsuste langetamisest eemale jäänud, vaatamata seda enam, et nad on vastutavad ka oma poolt otsuste langetamise eest nii et igal juhul ajakirjandus peab ka aktiivsemat rolli etendama, informeerima rahvast sellest otsusest, nendest otsustest, mis siin Brüsselis langetatakse. kui informatsioon pärale jõuab, siis asjad hakkavad parenema. ma arvan, et kui inimestel on piisavalt informatsiooni, siis nad ka osalevad protsessides aktiivsemalt ja võtavad omale vastutuse. mul on hea meel selle üle, mida eesistuja enne ütles, et tõesti liikmesriigid näevad vaeva ja üritavad inimesi lähendada otsuste langetamisele ja see on väga positiivne. aga samas peame mõtlema ka institutsioonide peale ja institutsionaalsete protsesside peale, kuidas paremini eh, kaasata inimesed Euroopa Liidus. kui informatsiooni ei jagata, kui osalus ei ole piisav, kui liikmesriigide kodanikud tõesti ei tunneta, et nad on otsuste langetamisse kaasatud, siis varem või hiljem tekivad meil sisepoliitilised probleemid, meie valitsused äh, võivad kippuda protektsionistlikke meetmeid rakendama. Äh, protektsionism ei ole hea areng, aga see võib tagada neile populistliku populaarsuse kodus. igatahes ma tänan teid, et me saame täna siin neid asju arutada, me teame, et informatsiooni ja teavitamisega on probleeme Euroopa Liidu tasandil, aga tähtis on nüüd see lünk täita. jah, ma tänan, tänan, et juhtisite meie tähelepanu sellele väga tähtsale aspektile ühtse turu juhtimisel. nüüd on tulnud aeg teha kokkuvõtteid. ma kutsuksin nüüd proua Sandra Kalniete meie arutelu kokku võtma. suur tänu. suur tänu kõikidele sõnavõtjatele rahvusparlamentistest ja tõesti, te näidate, milline seis on meil ühtse turu konsolideerimisega praeguseks tekkinud äh, mitmed kõnelejad äh, toonitasid, kuivõrd tähtis on pidada dialoogi ühelt poolt Brüssel, teiselt poolt liikmesriikide parlamendid. ja kui ma kuulasin neid sõnavõtte, äh, siis ma tõesti leidsin jälle, kuivõrd tähtis on valitsemine ja partnerlussuhted ühtse turu puhul. me räägime ka oma raportis sellest, kuivõrd tähtis on dialoogi pidada iga teine lõige peaaegu räägib äh, mingist kujul dialoogist äh, liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, Euroopa kodanike ja Euroopa institutsioonide vahel. räägib sellest, kuivõrd tähtis on jagada informatsiooni, kuidas seda teha, kuidas jõuda kodanikeni. ning eriti tahaksin ma tulla tagasi selle juurde, mida ütles lugupeetud Ungari saadik. tõepoolest, need otsused, mida meie langetame, me langetame ju üheskoos. mitte ükski Euroopa tasandi otsus ei ole vastu võetud ilma, et eh, liikmesriikide valitsused on oma nõusoleku andnud. aga see tähendab ka seda, et mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonid on vastutavad eh, kuidas me selgitame oma tegevuspoliitikaid kodanikele, mitte ainult meie ei vastuta, vaid ka liikmesriikide valitsused vastutavad selle selgitustöö eest. nüüd ma tulen tagasi selle juurde, mis ilmneb kõikidest tänastest sõnavõttudest. me kõik räägime sellest, kuivõrd keerukas on juhtida ühtset turgu. aga meie eesmärgiks ongi lihtsustada seda keerukust, muuta muuta ühtne turg tõhusamaks, kuidas kasutada ähm, eeskirju seal, kus me praegu kasutame direktiive. Äh, ja me oleme rääkinud ka vastavustabelitest, aga selge on see, et kõige sellega me ei saa tegeleda, kui liikmesriikide parlamendid meid ei toeta. me oleme rääkinud ka rikkumismenetlustest, sellest, kuidas muuta rikkumismenetlused tõhusamaks ja kuidas kas-, kasutada neid nii, et rikkumismenetluse periood lüheneks. Rootsi saadik rõhutas seda, et midagi ei tohi peale sundida ülevalt poolt, et kõik peab äh, ikkagi otsustatama dialoogi pidades ja see on just see, mida meie siin parlamendis, eriti IMCO komisjonis teemegi. me tugineme teie toetusele ja üritame muuta muuta ühtse turu läbipaistvaks ja tõhusaks, üritame olla valmis rohkem töökohti looma eurooplastele. ma olen ka aastaid olnud kodus parlamendisaadik ja sellepärast ma tean, kuivõrd tähtis on ka teavitamine ma loodan, et järgmine kord, kui me kohtume, on meil rohkem positiivseid kogemusi jagada omavahel. suur tänu teile. suur tänu proua Kalniete selle suurepärase eh, kokkuvõtte eest. ja nüüd öö, eh, olen ma ära kasutanud koosoleku juhtimise aja, mis minu jaoks oli ette nähtud ja annan koosoleku juhtimise edasi härra Tšervinskiga Poola seimist. suur tänu ja nüüd on meil sama huvitav teema käsitleda, nimelt digitaalne ühtne turg. mida see tähendab Euroopale, liikmesriikidele, maailmale? ma olen kindel, et sellest mõttevahetusest me õpime palju, saame ka teada, millised tingimused on vajalikud, et digitaalne ühtne turg saaks edasi areneda nüüd arutelu kulgeb meil samamoodi nagu eelnenud arutelu. meil on ette nähtud sõnavõtjad, kes on soovinud sõnu, kas keegi tahab midagi korralduslikku välja pakkuda või küsida, kui ei, siis me lähtume samasugusest tegevuskorrast nagu enne. ja alustuseks ma tahangi kutsuda Poola Seimi saadiku härra Antoni Mežidlo meil teemat sisse juhatama. see finants- ja majanduskriis, mis praegu äh, aset leiab, äh, on äh, uuesti toonud päevakorda ühtse turu arutelu küsimuse Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raames otsustati, et Euroopa peab äh, tagasi pöörduma ühtse turu juurde, volinik Barnier ütles ka eile, et ühtne turg on äh, majanduskasvu võtmeks, äh, sellega on võimalik tagada töökohtade loomine ning majanduse areng üldiselt. aga selleks, et sellele teele tagasi pöörduda, peame me leevendama kriisi tagajärgi ja lisaks peame me ka seisma silmitsi äh, ja tegelema ülekutse, äh, üleilmsete äh, väljakutsetega, nagu näiteks info- ja sidetehnoloogia ning ähm, Euroopa mm, turg selles kontekstis ja seda kõike selleks, et tagada parem konkurentsivõime, töökohtade loomine ning majanduskasv. Euroopa peab selles kontekstis avama end digitaalsetele tehnoloogiatele ning seepärast me räägimegi Euroopas selles arutelu osas täna ka eh, digitaalsest ühtsest turust. selleks, et eh, selline digitaalne ühtne turg eh, luua, peame me tuleme toime suure väljakutsega. me ei suuda olla konkurentsivõimelised üleilmsel turul, kui me ei ava end uutele tehnoloogiatele ning kui me ei eemalda neid takistusi, mis on praegusel hetkel info levimise teel see muidugi ei tähenda seda, et äh, me peame ühte sektorit eelistama, digitaalne äh, ühtne turg tähendab seda, et äh, me peame vastama kodanike ja kaasaegsete ettevõtete vajadustele. digitaalne ühtne turg tähendab integreeritumat ühtset turgu Euroopas ilma siseste tõketeta, mis äh, tagab juurdepääsu digitaalsetele tehnoloogiatele ja kolmandaks on tegemist turuga, mis äh, kasutab ära e-kaubandusvõimalusi ning mis võimaldab investeerida e-teenuste pakkumisse äh, ja digitaalsesse taristusse üldiselt. see on ka turg, mis loob uusi oskusi, see on väga oluline komponent IT kontekstis. Äh, mulle tundub, et äh, varem me oleme alahinnanud oma äh, kodanike pädevust selles valdkonnas. tuleb püüdlusi suurendada selleks, et saavutada ühtne digitaalne turg ja seda rõhutati ka Euroopa Komisjoni teadises, mis puudutas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat seal on räägitud sellest, kuidas kriisist üle saada ning kuidas eesmärke saavutada seitse äh, põhiprogrammi on, üks neist on Euroopa digitaalne agenda, äh, mis äh, annab majapidamistele juurdepääsu internetiteenustele ning annab neile võimaluse kasu saada digitaalsest turust. aga see Euroopa Komisjoni poolne dokument on dokument, kus öeldakse ka, et Euroopa äh, Äh, kujutab endast äh, riiklike turgude äh, kogumit ning segmenteeritus õõnestab konkurentsivõimet Euroopas. ja seetõttu komisjon otsustas teha järgmised sammud selleks, et muuta digitaalne ühtne turg võimalikuks. nimelt interneti sisu avamine kodanikele Äh, piiriüleste tehingute teostamise lihtsustamine selleks, et tarbijad ja kodanikud saaksid äh, kasu lõigata parematest hindadest ning et nad saaksid äh, nautida laiemat valikut. järgmiseks ülesandeks on usalduse tagamine digitaalmaailma vastu sest äh, praegusel hetkel on inimesed mures äh, oma ähm, isikuandmete mm, kaitse pärast. Äh, lisaks tuleb tugevdada ka telekommunikatsiooniturgu, seda aspekti rõhutati ka selle aasta aprillikuus mm, ühtse turu akti kontekstis Eh, seal arutelul mainiti ühtset turgu kui vahendit, millega me saaksime edasi liikuda, aga loomulikult on ka tõkkeid, millega tuleb tegeleda. ja need tõkked eh, on ka tegelikult praeguseks juba välja toodud, selgeks tehtud, eh, näiteks Euroopa süsteemi segmenteeritus, kultuuriline erinevus liikmesriigiti, usalduse puudumine interneti vastu, tarbijakaitsega seotud puudujäägid on küll sätteid, äh, mis ähm, puudutavad ähm, elektroonilisi arveid või elektroonilist allkirjastamist, aga kõik need sätted on endiselt üsna keerulised ja Euroopa äh, seadusandlust äh, rakendatakse erinevates liikmesriikides erinevalt, aga ma tahaksin siinkohal välja tuua ka digitaalse ühtse turu positiivsed küljed. kõigepealt Ähm, saavad kasu kindlasti ettevõtted äh, erasektoris äh, ja digitaalne ühtne turg äh, toob kasu ka uutele alustavatele ettevõtetele ja innovatsiooni valdkonnas samamoodi, sest see annab suure panuse majanduskasvu lisaks sellele saavad kasu ka tarbijad, seeläbi, et hinnad alanevad, valik laieneb, aga samas on ka avalikul sektoril kasu äh, digitaalsest ühtsest turust saada, äh, tõhusus paraneb, digitaalsete teenuste paar-, äh, kvaliteet paraneb ning kulud vähenevad, mis on samuti, samuti väga oluline aspekt. lugupeetud daamid ja härrad, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend Äh, pea, peame me selle strateegia ellu rakendama äh, ja kui me seda saame teha, siis SKT suureneb äh, viielt protsendilt üheksale digitaalses valdkonnas. suur aitäh selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja nüüd annaksin sõna härra Kamposele Euroopa Parlamendist. ja pärast teda saab sõna Laura de la Rodier Prantsusmaalt suur aitäh! ma tahaksin tänada Poola äh, esindajat suurepärase sõnavõtu eest. väga hea on saada ülevaade selle kohta, mis võib tulevikku silmas pidades meid ees oodata. mina tahaksin omalt poolt keskenduda sellele, mis äh, e-kaubandusega praegu toimub. tegelikult ei olegi väga palju siin midagi äh, uut teada anda, eriti kui vaadata seda, milline olukord praegu on. Öeldakse, et äh, meil on vaja pankadevahelist süsteemi, mis toimiks sujuvamalt, äh, mis äh, tekitaks rohkem usaldust. me oleme alati öelnud, et meil on vaja rohkem fiskaalühtlustust, meil on vaja ka head postiteenust selleks, et pakid jõuaksid sinna, kuhu nad peaksid jõudma. ja loomulikult on veel teisedki küsimused, küsimused, mis on seotud kultuuriliste aspektidega, aga räägiksin esmajoones siiski e-kaubandusest me rääkisime ka riigihangetest ja see on üks võimalus, kuidas e-kaubandust ära kasutada no,. ning võtmesõnaks siinkohal, mis puudutab e elektroonilist kaubandust, on usaldus. meie peame suurendama usaldust, mis meie kodanikel oleks äh, elektrooniliste vormide vastu ning äh, need vormid, mis töötavad, need baseeruvad just nimelt usaldusel ning äh, ka eraelu puutumatus ning äh, isikuandmete kaitse on äh, need aspektid, mis suurendavad seda usaldust. Euroopa Liit on selles valdkonnas väga palju ära teinud ning tõesti, praegusel hetkel ilmselt oleme me suutelised, et luua e-kaubanduse alaline järelevalveamet selleks, et vaadata, kontrollida olukorda ning tegelikult äh, e-kaubanduse juures me peaksime ka veel rohkem tegema. suur aitäh! jah, loomulikult äh, usaldus e-kaubanduse vastu on äh, väga oluline, eriti võttes arvesse, et häkkerid tegutsevad äh, järjest usinamalt äh, tegemist on väga suure ülesandega, mis eh, lahendada tuleb, eriti just tehnilises aspektis. nüüd saab sõna äh, proua La Rodier ja siis pärast tuleb sõna äh, kolleeg Johanson. suur aitäh! mina tahaksin oma sõnavõtus keskenduda mõnele mm, Prantsusmaa jaoks väga aktuaalsele küsimusele ja äh, see tegelikult puudutab ka Euroopa küsimusi. kõigepealt äh, interneti neutraalsus. see äh, näib olevat digitaalsel ajajärgul üheks majanduskasvu soodustavaks faktoriks. see mõjutab teenusepakkujaid, VKE-sid ja tarbijaid. kolmas telekomi pakett Äh, on pakett, mille osas jõuti kompromissile, aga sellest minu arvates ei piisa, pidades silmas seda, et äh, Euroopas äh, ei ole meil tegelikult üleilmse tasandi teenusepakkujaid võrreldes teiste piirkondadega maailmas. me usume, et Euroopa Komisjoni seisukoht, mida ta väljendas selle aasta aprillikuus oma teatises, on üsna arglik seisukoht ja seetõttu me tahaksime kutsuda üles teid äh, vaatama seda, mida meie oleme oma parlamendis teinud ära interneti neutraalsuse teemal. teine teema, mida ma tahaksin puudutada, on äh, fiiberoptiline tehnoloogia äh, fiiberoptilised võrgustikud ning nende kasutamine, nagu me teame, on väga olulise tähtsusega digitaalse majanduse arenguks Euroopas, aga Äh, äh, Prantsusmaal äh, läheb kohaliku tasandil see fiiberoptiline võrgustik maksma kakskümmend viis miljardit ja selle, seda rahastamist on väga raske leida ja seetõttu meid huvitas väga Neeli Kroosi ettepanek, mis puudutas uurimust maksude küsimuses Äh, mis puudutas ka seda fiiberoptilist tehnoloogiat, äh, ähm, see oli meie jaoks väga huvi, huvitav ja edasi tahaksin äh, rääkida lairibaühendusest äh, ja äh, selle üleüldisest kasutuselevõtust aastaks kaks tuhat neliteist. ma tean, et Euroopa Parlament on seda tahtnud saavutada, aga meil on kõhklusi selle eesmärgi saavutamise osas. kiirem lairiba internetiühendus võib tegelikult viivitada fiiberoptiliste projektide elluviimist ja see on väga tähtis aspekt, kui me räägime digitaalse majanduse edendamisest. me tervitame Euroopa strateegiat et äh, kui me räägime sisuturust äh, ja äh, teenuste turust ning e-kaubanduse turust ning nagu eelnev kõnelejagi, tahaksime ka meie rõhutada seda, kui oluline on maksude küsimus koordineerida üle-euroopalisel tasandil, see on väga otsustava tähtsusega, kui me tahame reguleerida just e-kaubanduse valdkonda. ma tahaksin kutsuda Euroopa Komisjoni üles olema julge, vapper digitaalküsimustes tegutsedes. mitmed liikmesriigid on seda juba arvesse võtnud, nad teavad, kui oluline see digitaalne küsimus on Euroopa riikide arengus. aitäh! suur aitäh! ilma taristuta ei ole loomulikult võimalik midagi ette võtta ja sel põhjusel me peaksimegi eh, kõige uuemasse tehnoloogiasse investeerima. ja nüüd härra Johanson. aitäh, lugupeetud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 Äh, rahvusvaheline Telekommunikatsiooniliit äh, märkis hiljuti ära selle, et Lõuna-Korea ja Rootsi on äh, ühed e-, enim arenenud riigid IT-küsimustes üle kogu maailma. paljud Rootsi kodanikud omavad arvutid kodus, päris kõigil seda küll ei ole, aga siiski väga paljudel ja väga paljud kasutavad ka kiiret lairibaühendust, aga samas jällegi kõikidel seda ei ole. paljudel koolidel on arvutid õpilaste jaoks ette nähtud, aga samas jälle mitte igas koolis ei ole see nii. Rootsis kasutavad väga paljud inimesed arvutit vahendeid selleks, et pangateenuseid kasutada, selleks, et informatsiooni saada, väga paljud kasutavad neid võimalusi, aga jällegi mitte kõik. vaesus, haridustaseme erinevus, geograafilised eripärad, vanus ja äh, liikumispuuded võivad olla põhjused takistavad, eh, mis takistavad eh, digitaalset eh, kaasajastumist. mõned inimesed jäävad sellest protsessist kõrvale ja me peame selle probleemiga tegelema. me peame tegelema probleemiga, et mõned inimesed jäävad kõrvale digitaalsest ajajärgust. me peame tagama selle, et tulevastel põlvkondadel oleks juurdepääs digitaalsele ühtsele turule, sellele, millest me täna räägime, me tahame, et tulevikus saaksid kõik juurdepääsu sellele turule. informatsioonitehnoloogia on lahenduseks ka paljudele kliimaprobleemidele. ilma IT-tehnoloogia tehnoloogiata ei ole võimalik kliimamuutuse vastu võidelda, me saaksime IT-tehnoloogiaga äh, energiaressursse paremini ära kasutada. meie elanikkond vaba, vananeb, aga samas äh, on elanikkond aktiivsem ja tervem, inimesed teavad rohkem äh, selle kohta, kuidas IT-tehnoloogiat kasutada. me peame ära kasutama need võimalused, mida IT-valdkond meile pakub selleks, et elutaset parandada, eriti just vanemate inimeste jaoks, ja me peame vaatama ka seda, milline on IT-potentsiaal tervishoiuteenuste valdkonnas, näiteks haiglates, selleks, et haiguse ravida, selleks, et äh, operatsioone läbi viia, ja selleks, et äh, meil oleks võimalik iga patsiendi jaoks võimalikult hea äh, ravilahendus välja töötada. ja nüüd sotsiaalmeedia lõpetuseks, me teame, et sotsiaalmeedia on väga oluline äh, suhtlusallikas piiriüleselt äh,, selle abil on võimalik äh, informatsiooni levitada ja erinevaid arvamusi väljendada ka loomulikult ma arvan, et ääretult oluline on see, et me äh, tagaksime selle, et digitaalsed teenused oleksid avatud ja juurdepääsetavad kõikidele kodanikele. Äh, me võime vaadata näiteks seda, mis on toimunud Põhja-Aafrikas äh, ja me näeme seda, kui suur tähendus sellele, sellel on olnud inimeste võimalustel oma arvamust avaldada, informatsiooni saada. kui me räägime rändlusest ja rändlustasudest, siis me peame tagama selle, et kõikidel on võrdsed võimalused, me teame, et äh, see kõik mõjutab äh, meid, sest et meil kõigil on äh, mobiiltelefonid. mobiilsideteenuseid tuleb edendada üle Euroopa, inimesed peavad olema valmis kasutama IT-tehnoloogiat. see on midagi, mida tuleb lastele tutvustada varasest east alates koolides juba üsna varakult, selleks et poistel ja tüdrukutel oleks võimalus arendada välja oma IT-oskusi ja sellega seotud oskusi. aitäh! Bardzo dziękuję za treściwe... Aitäh aitäh selle sõnavõtu eest. nüüd aga annaksin sõna härra Gustassile aitäh, siin on juba väga palju ära öeldud, tahaksin kinnitada seda, et digitaalne ühtne turg annab meile väga palju uusi võimalusi, ent väga palju riske samuti. me peaksime usaldust suurendama, et tarnijad oleksid rohkem usaldavad ning samuti ka andmekaitset ning võidelda organiseeritud kuritegevusega. ma leian, et on äärmiselt oluline, et me saaksime usalduse Ehm, usalduse paika panna, et inimesed usaldaksid digitaalseid võrke. Ehm, kui me vaatame ühtset turgu, siis julgeolek on äärmiselt oluline. tarbijad peavad ehm, olema kindlad, et nende maksed lähevad sinna, kuhu nad täpselt minema peavad ning äh, samuti peame tagama selle, et äh, meil oleks äh, õiged, õige valik, ähm, et need tooted oleksid kõik kvaliteetsed, et tarbijad saaksid kindlad olla nende toodete ehtsuses, kus na-, nende päritolus ning et nad saaksid ka võrrelda tooteid omavahel kas me saame seda teha ilma bürokraatiata, see on põhiküsimus kohustused ning usaldus on äärmiselt olulised faktorid, juhul kui tegemist hakkab olema kaebustega, kui midagi läheb viltu ning on õiguslikud vaidlused. ning samuti andmekaitse. Wikileaki näited ähm, tõestavad meile, et me peame andmekaitsega rohkem tegelema konfidentsiaalne info võib jõuda äh, avalikkuse ette, mis näitab väga palju selliseid eraisikute ähm,, era isikuandmeid ning nende eraelu puutumatus on niimoodi kahjustatud ning sellisel juhul ei saa me rääkida tõelisest äh, usaldusest seda ei ole, selle kohal ei ole kasutatud õiget seiret, äh, mis puudutab ehtsust näiteks äh, tarnijad, äh, et nende pakkumine oleks ähm, tõesti äh, originaal. samuti organiseeritud kuritegevus võib sekkuda digitaalsesse kaubandusse ning inimesed jäävad lõksu sellepärast, et äh, ja ka lapsed või siis vaimselt äh, alaarenenud isikud võivad äh, kuritegelike jõukude äh, lõksu jääda ning kuidas me saaksime paremini võidelda organiseeritud kuritegevusega, see on äärmiselt oluline aitäh selle sõnavõtu eest, see oli väga huvitav aspekt, mida teie siin rõhutasite, usaldus ning meie kodanike julgeolek. ilma nendeta me edu ei saavuta, nüüd aga annaksin ma sõna Malcolm Harbomile, IMCO komisjoni esimehele. aitäh, esimees! tahaksin rääkida IMCO komisjoni eest, ma olin ka ähm, raportööriks, nii nagu siin enne juba mainiti, ning mul on paar üldist äh, märkust äh, ning tahaksin teile anda ülevaate sellest, millega ma tegelenud olen, selle, me oleme teinud äh, koostööd ning rääkinud asjadest, mis puudutavad igat riiki ühtse turu puhul ning me leiame, et õigusaktides peab tegema teatavaid parandusi. ma vaatan meie raportit, mille üle me hääletasime eelmisel nädalal ning hasartmängud, mis on, on, mis on internetis ning öö, ähm, ning kogu raamistik on äärmiselt killustatud selles valdkonnas ning äh, me tegelikult ei kaitse oma tarbijat äh, internetis äh, korralikult. tahaksin osutada siin asjaolule, et parlamendid telekomi paketi puhul on oma arvamuse avaldanud, kuid riiklikutel seadusandjatel peab olema rohkem delegeeritud äh, pädevust ning äh, me peame koordineerima äh, palju paremini kogu sidetehnoloogia valdkondi. ning koostöö kohalike riiklike seadusandjatega on äärmiselt oluline. nii et koostöö kõigi organisatsioonidega on väga tähtis ja proua Tadeur on, teile ma äh, äh, tahaksin ka paar märkust öelda. netineutraalsus meie komisjon tegeleb neti neutraalsuse küsimustega eriti ja meil on raport, hea meelega saadaksime selle teile. meie hetkel ei näe asju samamoodi nagu teie oma parlamendis. me oleme reguleerijatele andnud võimaluse sekkuda, kui nad tahavad seda teha ja see eh, kogu valdkond areneb jube kiiresti edasi ja Euroopa Komisjon ja meie ise oleme olnud seisukohal, et reguleerija peaks ära kasutama oma olemasolevad eh, vali, võimu ja volitused, kui nad tahavad sekkuda, aga loomulikult see peab toimuma kõik eh, järelevalve all ning reguleerijad aasta lõpuks ka kommenteerivad seda teemat ja ootame ära, mida neil on öelda, enne kui me mingisuguseid uusi õigusakte kavandame sekkumiseks. ja lõpetuseks ma olen väga nõus sellega, mida te ütlesite investeeringute tähtsuse kohta ja ma arvan, et telekomi pakett debatis tervikuna kõige tähtsam on see, et on vaja leida viise, kuidas julgustada eh, teisigi investeerijaid tagama lai riba ühendusi. Nendes riikides, kus endiselt eh, on eh, tegevad ja monopoolses olukorras traditsioonilised telekomi teenuste pakkujad. ja loomulikult e, ühenduvuse parandamine ja selle ühenduse loomise kulude vähendamine on, mis on väga oluline, meil on vaja dünaamilisi investeeringuid, tagamaks inimestele juurdepääs internetile ja kaks tuhat kolmteist seatud e, võimsuse eesmärk tegelikult on täiesti saavutatav, aga Äh, meil on vaja need kiirused, mida me oleme taotlenud, tagada tarbijatele ka <clears throat> vahelisvõrkudes. nii et tõesti ka siin meie hoones näiteks on see aktuaalne, et meil oleks ühendus kõikides osades. aitäh, esimees. nüüd aga annaksin ma sõna proua Anna-Maria Karatsa-Pildile Euroopa Parlamendist vabandust, minu lennuk hilines veidi, ma loodan, et see öeldi teile edasi. meie usume, et äh, rahvapartees, et digitaalagenda on äärmiselt oluline. vastasel juhul me ei, me ei saa äh, seda digitaalne ühtne turg on äärmiselt oluline sammas selleks, et minna kasvuteele. selleks, et äh, ühtset turgu äh, jõustada, on äärmiselt, äh, on ilmselge, et diskrimineerimisel on siin mitmeid ohte ning me praegusel hetkel ei kasuta ära täielikult infotehnoloogia võimalusi, näiteks eelmisel nädalal hakati Poolas kasutama iTune'e, kuid see on võimalik ainult kaheksas riigis ning äh, me ei saa, neid tooteid ei saa müüa kõikides riikides ühe hinnaga. niisiis kvoodid, hinna reguleerimine on riike, kus ei ole võimalik äh, isegi mm, silmaläätse müüa interneti teel. niisiis, me peame kasvatama poliitilist äh, teadlikkust selleks, et digitaalturgu edendada. on räägitud siin ka äh, netineutraalsusest, äh, internet on vahend, niisiis kaupade ning teenuste vaba liikumine interneti kaudu peaks olema täpselt samamoodi harmoniseeritud ühtsete seadustega, me peame piirid kaotama, me peame tõkked kaotama ettevõtetele, kes tahavad äh, tegutseda interneti teel äh, teistes liikmesriigidega e-kaubanduses ning äh, tahaksin, ma ei tahaks minna siin detailidesse, sellepärast et härra Kurus on siin, on ekspert, meie ootame väga suure huviga e-turu, e-kaubanduse edendamist ning äh, õiguslikku tunnustamist ning ähm, sertifitseerimisteenijast, sertifikaatide väljastamist, me peame töötama ka ma tõesti loodan, et ka liikmesriikide tasandil hakatakse meetmeid võtma selleks, et tõkked kõrvaldada, mis praegu veel olemas on ja et meil tõesti kujuneks korralik digitaalne Euroopa. suur tänu. hästi öeldud. tõepoolest on vaja kõrvaldada tõkked ja piirid ennekõike ja nüüd saab sõna proua Evelyn Gebhard. ma tänan, ma tänan, et see väga tähtis teema on jälle käsitlemisel. siin, olen siin tõepoolest, tegemist on väga tähtsate asjadega meie kodanike jaoks ja ilma nende uute sidevahendite tänapäeval elu kuidagi ei suju ja tõepoolest, kolleegidel on õigus, kui nad peavad seda niivõrd tähtsaks, et me kannaksime hoolt selle eest, et kõikidel kodanikel oleks juurdepääs sellele valdkonnale, et nad äh, tänapäeva globaliseerunud maailmas saaksid oma sõna sekka öelda. see on väga oluline ja sellepärast on tähtis ka, et me kannaksime hoolt selle eest, et kõigil oleks juurdepääs lairiba ühendustele ja et seda käsitletaks kui universaalteenust sest vastas, me teame ka, vastasel korral paljud kodanikud ei saa endale seda lihtsalt lubada. ja selles seoses on väga tähtis äh, tagada, äh, kui me räägime juurdepääsust, ka netineutraalsus ei saa olla nii, et suurettevõtted reeglina äh, äh, saavad hõlpsamini netile juurde kui meie tavakodanikud. see on täiesti vastuvõetamatu ja sellepärast ei tohi kedagi diskrimineeriste diskrimineerimine on ju Euroopa poliitika väga tähtis alustala. ja kolmas aspekt, mis on minu jaoks ka tähtis ja parlamendile väga tähtis, on loomulikult andmekaitse. sellest on ka palju räägitud. väga paljud kodanikud äh, käivad üsna kergekäeliselt oma isikuandmetega ümber ja me peame selgitama, et nii need asjad ei tohiks olla. Äh, ja iha rohkem ja rohkem me näeme seda, kuidas kasutatakse spioneerimis tarkvara ja seda teevad kas kriminaalsed organisatsioonid või lausa ametiasutused ja sellegi peale peame mõtlema, kuidas läheneda sellele temaatikale ja võimalikult kiiresti on vaja seada siin reeglid. ei saa olla nii, et eh, tänapäeval, kus meil on selline läbipaistvus, eh, siis hakatakse seda kasutama kodanike vastu ja nende õigus eraelu puutumatusele ei leia kaitsmist, see on ju põhiõigus, millest tuleb alati kinni pidada. E, suur tänu. E, nagu te näete, Euroopa Liidul on väga palju ära teha, samuti liikmesriikidel on väga palju veel ära teha. nüüd saab sõna parlamendisaadik härra Mandes. suur tänu tahaksin vaid lisada eh, eh, info- ja sidetehnoloogia kohta ja siseturuga seoses. komisjon ütleb, et meil on võimalik tohutult suured võimalused eh, luua Äh, infotehnoloogiaga meie siseturul, aga meie siin parlamendis kasutame süsteemi, mis pärineb aastast kaks tuhat kolm. mõned leiavad, et piisab sellest, et sõnumeid saata, aga me räägime ju alati sellest, on vaja rohkem info ja sidetehnoloogiat, rohkem äh, siseturgu, aga niipea kui asi läheb meetmete ja äh, õigusaktide juurde, siis me naaseme koju ja laiutame käsi. me oleme näinud Äh, seda, et Euroopa Parlament on üritanud online hasartmängude äh, valdkonda reguleerida, aga nõukogus jälle, kui asja läheb arutlusele, öeldakse, et tegemist on subsidiaarsuse põhimõttele tugineva küsimusega. aga meil on vaja edasi liikuda. me kuuleme, kuidas meie poliitikud ikka ja jälle väidavad, et meil on vaja paremat siseturgu ja paremaid võimalusi luua oma kodanikele. praegu mina töötan videomängude valdkonnaga ja peab ütlema, et see valdkond on surnud seisu jõudnud USA-s. tegeletakse sellega aktiivselt, kasutatakse info- ja sidetehnoloogiat eh, ka hariduse valdkonnas palju laiemalt. aga näib, et meil mitte ja kui me asjaga, asjast ei ole kuulnudki, millised võimalused sellel valdkonnal on, siis võib, leitakse, et see võib-olla ei olegi kasulik. aga see ei ole nii. meil on vaja teha koostööd liikmesriikide parlamentidega ja üheskoos välja pakkuda õigusakt, mis ai-, oleks abiks meie kodanikele ka selles valdkonnas. meil on vaja hakata rohkem mõtlema Euroopa mm, meelselt ja vähem lihtsalt liikmesriigi huvidest lähtudes. vastasel korral meie majandusprobleemid aina süvenevad. jah, mõni piirkond tõesti võib meil olla netineutraalne ja mõtleb globaalsemalt, kaugemale näeb omaenda piirkonnast ning kaitseb ka oma piirkonna elanike huve, aga meie siin peame mõtlema kaugemale meid ümbritsevatest piiridest ja ka äh, virtuaalsetest piiridest kaugemale. ainult nii on meil võimalik maailmas leida Euroopa Liidule ka korralik majanduslik positsioon. aga loomulikult meil on vaja veel veenda Euroopa Komisjoni ja nõukogu nendes küsimustes kõigepealt. Bardzo dziękuję za ekspresyjne wystąpienie ma tänan selle väga kirgliku ettekande eest. jah, me kõik ju tahame seista hea selle eest, et kõigil oleks juurdepääs info ja sidetehnoloogiale. aga nüüd Gunnar Eldekaart Norra parlamendist Uh, thank you, Mr Chairman uh.... ma tänan. see on olnud väga huvitav mõttevahetus ja väga tähtsaid küsimusi on tõstatatud ma arvan, et need tegevuspoliitikad, mida me ellu viime, peavad aitama meil liikuda nutikama, jätkusuutlikuma ja kaasavama kasvu pool Euroopa Liidus. digitaalvaldkond areneb väga kiiresti edasi, aga meil on vaja kõrvaldada tõkked ühtselt turult ja täielikult ära kasutada digitaalajastu võimalused. tõeline digitaalne ühtne turg on võimalik ainult siis, kui suureneb usaldus ja kindlustunne, samuti teadmised, seda nii eh, tarbijate hulgas kui ka äriühingute hulgas ja eriti VKE-de hulgas. piiri ülesed süsteemid e-identifitseerimiseks ja e-allkirjastamiseks on väga tähtis luua. selles kontekstis ma toetan neid seisukohta, mida me kuulsime härra Johansonilt Rootsist. minagi leian, et väga tähtis on tagada, et kõik kodanikud saaksid täielikult ära kasutada selle, mida pakub uus digitaalne turg täna E, bardzo dziękuję za to wystąpienie. Mamy jeszcze... Suur tänu. On veel üks kõneleja, härra Demikran Türgi parlamendist. Thank you very much, Mr Chairman. suur tänu. kallid sõbrad. digitaalse tehnoloogia areng on üks kõige tähtsamaid hoobasid, mis meie kasvu tagant tõukab ja seda kõikides valdkondades. andmete edastamine kasvab tohutult ja äh, infotehnoloogia on muutunud väga tähtsaks osaks teenuste pakkumisel mitte ainult Euroopas, kogu maailmas, aga samas andmeedastus ja roaming maksab väga palju, nii et Eh, eraisikud ja äriühingud ei kasuta neid digitaalseid teenuseid eriti väljaspool oma riigi piire. ma usun, et kui tarbijate usaldustunne taastatakse, kui nad on kindlad, et andmete edastus on turvaline ja hindki on taskukohane, siis digitaalturu võimalusi kasutatakse palju kiiremini ja rohkem kui praegu. märtsis kaks tuhat kümme tehti uuring mis näitas, et Euroopa Liit võib saada juurde neli protsenti SKP-st, kui ta arendab edasi aastaks kaks tuhat kakskümmend digitaalset siseturgu. ja see tähendab, et viissada miljardit eurot annaks see juurde. aga kui pudelikaelad ja tõkked, mis on praegu digitaalse ühtse turu teel, kaotatakse, siis majandused on võimalik kiiresti üle viia digitaalse majanduse radadele härra kohtumise juhataja, palun, ma tahaksin teiega jagada eh, ka mõningast informatsiooni ja juhtida teie tähelepanu sellele, et Türgi täieline liikme staatus Euroopa Liidus on midagi, mis ei ole kasuks ainult Türgile, vaid ka Euroopa Liidule. Eh, Türgi majanduslik integreerimine aitaks meid suuresti edasi ja võimaldaks Euroopa Liidul muutuda tõeliseks globaalseks majandusjõuks ja Türgi liikmelisus on tähtis ka sellepärast, et kui Türgi kuuluks Euroopa Liitu, siis oleks võimalik demokraatia, õigusriigi, inimõiguste väärtusi levitada Vahemere riikidesse. ja kindlasti Türgi liikmelisus aitaks ka tagada paremini Euroopa Liidu energiavarustuskindluse. me kinnitame teile, Türgi ei oleks Euroopa Liidule koormaks, vaid hoopis oleks kasuks. nii et me tõesti tahaksime eh, jätkata läbirääkimiste protsessi Euroopa Liidu astumise küsimuses, paraku praegu oleme me jõudnud mm, eh, seisufaasi, kaheksateist peatükki on peatatud lihtsalt eh, puhtpoliitilistel põhjustel. me tahame, et teie parlament teaks, kõik parlamendid teaksid, et meie teeme oma kodutööd korralikult ära ja tõesti võtame Euroopa Liidu õigustiku üle meie äh, õigustikku. ja ükskõik, kuhu siis need läbirääkimised viivad, kas meist saab täisliige või mitte, igatahes eesmärk on meil saada täisliikmeks Euroopa Liidus, aga me usume Euroopa väärtustesse, me usume, et need väärtused, mis on loodud siin Euroopas Äh, Need on ju kõikide eurooplaste mõttetöö tulemus. meiegi tahaksime neid väärtusi jagada. me teame, et meil on poliitilised põhjused, miks praegu tehnilised läbirääkimised on toppama jäänud. me tahame neid läbirääkimisi jätkata ja siis lõpuks saab näha, kas tõesti Türgi tahab lõpuks ühineda ja kas eurooplased tõesti lõpuks tahavad Türgit Euroopa Liitu suur-suur tänu. ja ma soovin teile jõudu ja järjekindlust. Teie teel Euroopa Liitu. nii, teil on võimalus osaleda nüüd mõttevahetuses ka siis, kui te kollase või sinise kaardi äh, tõstate. kui keegi tahab vaba mikrofoni menetlust kasutada, siis palun, selline võimalus on, aga praegu on veel üks kõneleja, härra Valkjunas, kes esindab Leedu parlamenti. suur tänu. nagu me kõik näeme, me elame paradokse täis maailmas. eile oli meil siin laual kohvi ja vesi, aga täna on meie kurk kuiv, seda sissejuhatuseks. esmapilgul kõik näib suurepärane ja kena, aga vaadakem asja sügavuti. meil on vaja tõesti paremini hinnad kujundada ja äh, luua soodustused meie äriühingutele, anda valikuvõimalus meie tarbijatele, muuta kulutused väiksemaks, aga reaalne elu näitab, et kõik see on tegemata. kuidas on lood sellega, et sotsiaalkulutusi suurendada, tööhõivet parandada. Te rääkisite e-kaubandusest, aga sellel e-kaubandusel on ka negatiivseid aspekte. kuidas on lood käibemaksuga? seda on suures riikides äh, võimalik alati tõsta. kuidas on lood kaupade ringluse tingimuste parandamisega? siin räägiti, et on vaja investeerida rohkem uutesse tehnoloogiatesse. nüüd minu küsimus on, et kas meil üldse on, mida investeerida? paljud liikmesriigid on võlakoorma all ja on selle lävel, et hakkavad oma makse, võlakohustusi mitte täitma. me teame, kuidas asjad on reaalses maailmas ja me teame ka, kui tugevad on lobitöö tegijad poliitikute hulgas. mulle väga meeldisid Austria saadiku kriitilised märkused ja kuulsin ka väga ratsionaalseid seisukohavõtte. mõned ütlesid, et digitaalsete programmide hinnad on väga kõrged aga samas viissada miljardit on digitaalturu väärtus. ja korruptsioonigi esineb siin ja hindade ebaratsionaalset mm, tõusu. Äh, millised on negatiivsed sotsiaalsed tagajärjed sellel digitaalsel turul? igasuguste programmide hoolduskulud, ja nii edasi ja nii edasi, mõelgem selle negatiivse peale. toit, ravimid, äh, alati kui te neid manustate, loete pakendilt ka vastunäidustuste ja ohtude peale, mis on seotud nende tarbimisega. mõelgem selle peale. suur tänu. Te esitasite väga palju küsimusi oma sõnavõtus. ning loomulikult need küsimused peavad ka selge vastuse saama mis tähendab, et meil on veelgi rohkem tööd vaja ära teha. ja nüüd ma annan Euroopa Parlamendi saadikule sõna. Eh, suur aitäh, lugupeetud esimees, tere hommikust kõigile! ma väga vabandan, et ma hiljaks jäin siia kohtumisele äh,, aga mul olid äh, veel mõned kohtumised, oli regioonide komitee kohtumine, äh, kus ma pidin osalema. mina tahaksin aga täna rääkida sellest, kui oluline on e-kaubandus äh, ühtse turuakti kontekstis. ma usun, et e-kaubandus on oluline paljudes aspektides. kõigepealt on tegemist vahendiga, mis võimaldab usaldust üles ehitada, töökohti luua ning konkurentsivõimet parandada tegemist eh, on ka vahendiga, mis aidab, aitab eh, taaskäivitada kaubanduse Euroopas üldiselt. ma olen juba mm, varem eh, öelnud, et kriisist peaksime me välja tulema digitaalselt. ja äh, ma ütlen seda väga selgetel põhjustel. Krakowis rääkisime me äh, ühtse turu aktist äh, parlamendi, komisjoni ja nõukoguga. meil oli väga mm, viljakas arutelu sellel teemal ja meil oli seal võimalus, ja mul oli seal võimalus olla raportöör e-kaubanduse töörühmas Äh, töötoas äh, ja ma ütlesin väga selgelt äh, välja selle, mida ma mõtlesin. kriisist väljatulek nõuab digitaalset lähenemist, sellepärast et praegusel hetkel äh, oleme me hetkes, kus meie ümber on käimas digitaalne revolutsioon äh,, seda saab võrdsustada tööstusrevolutsiooniga, mis omal ajal andis meile väga palju äh, uusi asju, uusi võimalusi edasi liikuda. me peame äh, kasutama ära selle, mida see digitaalne revolutsioon meile täna pakub see äh, mõjutab kõiki põlvkondi, ka äh, neid põlvkondi, kes äh, tegelikult digitaalses ajajärku ei sündinud. ma arvan, et meie tulevik peitubki e-kaubanduses. Euroopas on palju probleeme, mis on seotud e-kaubandusega, mitte just riiklikul tasandil, aga Euroopa tasandil. riiklikul tasandil ei ole tegelikult suuri probleeme see on valdkond, mis kasvab igal aastal, aga äh, üle-euroopalisel tasandil see nii paraku ei ole. miks nii? Äh, me oleme seda arutanud mitmel korral äh, ja põhjus peitub selles, et praegusel hetkel on Euroopa riikides olemas erinevad tõkked, mis ei võimalda e-kaubandusel toimida ja ei võimalda sel saavutada oma täielikku potentsiaali me räägime Euroopas e-kaubandusest ja internetist ning eh, e-kaubandus on valdkond, mis järjest areneb. tundub, et me räägime praegu asjast, mis on tulevikumuusika, aga eh, on riike, kus tegelikult eh, on see kõik juba kätte jõudnud, see on reaalsus, mitte tulevikumuusika ja me peame olema valmis e-kaubandusega edasi minema, selle kallal töötama üle-Euroopa tasandil mõned arvavad, et äh, see valdkond peaks jääma riiklikule tasandile otsustada. iga kord, kui me räägime rohkemast Euroopast, siis näib, et äh, asjad äh, jäävad seisma, aga kui me räägime vähemast Euroopast, siis asjad liiguvad edasi. ma arvan, et me peaksime liikuma edasi järgmisesse faasi, loomulikult me peame aruteludega jätkama, aga me peame ka tegutsema hakkama, me peame otsustama hakkama, me peame langetama otsuseid äh, selleks, et edendada ja parendada e-kaubandust üle-euroopaliselt. eelmisel nädalal me rääkisime asjadest, mis taanduvad ühele sõnale, nimelt usaldus usaldus selle eh, meediakanali vastu, mida praegu Euroopas väga ei usaldata praegusel hetkel ei usaldata väga e-kaubandustööriistu, äh, instrumente. see on potentsiaal, mida tuleb ära kasutada ja seetõttu me peame selles valdkonnas veel kindlasti tööd tegema, me teeme selle töö, äh, selles valdkonnas tööd siin parlamendis, me teeme kõik selleks, et seda vahendit, instrumenti veel parendada. ja kokkuvõtteks ma ütleksin, et me peame tegema äh, tööd selleks, selles valdkonnas, et sellest kriisist välja tuua, tulla, sest et sellest kriisist saab välja tulla kõige paremini just digitaalselt suur aitäh, suur aitäh selle, eh, nende märkuste eest, mis olid väga asjakohased. kas on veel kedagi, kes soovib sõna saada, kes soovib midagi küsida või omalt poolt kuuldud kommenteerida? tundub, et ei ole. ja eh, seetõttu annan eh, Äh, sõna uuesti härra Mežilole, äh, kes äh, Poola esindajana võtab siis meie arutelu kokku. lugupeetud esimees, daamid ja härrad, suur tänu teile väga huvitava arutelu eest. ma olen üldiselt positiivselt meelestatud, kui me räägime digitaalsest ühtsest turust. välja arvatud ühe seisukoha osas, mida siin väljendati, aga aga võib-olla see kõneleja eh, ei saanud eh, päris hästi aru sellest, mida meie teised siin rääkisime, sellepärast et kui me räägime viiesajast miljardist eurost, eh, siis see on summa, mida saab lisaks teenida siis, kui digitaalne ühtne turg reaalsuseks saab Eh, see summa võrdub põhimõtteliselt nelja protsendiga SKT-st eh, ja see summa ei peegelda selle eh, digitaalse ühtse turu ellurakendamiste kulusid, me ei tea, millised need kulud saavad olema, sellepärast et Euroopa Komisjon ei ole seda välja toonud aga mm, see kolleeg ütles ka, et uued tehnoloogiad suurendavad äh, korruptsiooni. me hakkame kohe varsti arutama riigihanke küsimusi ja mina arvan, et äh, selle arutelu käigus saab siis selgeks, äh, et korruptsioon tekib siis, kui on otsene kontakt inimeste vahel, inimeselt inimesele konflikt, kontakt, vabandust aga need tehnoloogilised lahendused tegelikult ei ole korruptiivsed oma iseloomult. kõik Eh, on olnud siin optimistlikult eh, ühtse digitaalses turu eh, osas, aga me samas oleme teadlikud ka väljakutsetest, eriti kui me räägime taristust. Prantsuse parlamendi esindaja ütles meile, et Prantsusmaa on valmis investeerima kakskümmend viis miljardit eurot fiiberoptika tehnoloogiasse. me Äh, toome ka Poolas, äh, viime ka Poolas sisse innovatiivseid lairibaühenduse äh, lahendusi, me oleme vastu võtnud ka seaduse, mis lihtsustab äh, lairibateenuste pakkumist ähm,. me oleme äh, ka eh, saanud eh, poolteist miljardit eurot investeeringuna Euroopa Liidus selle projekti läbiviimiseks, aga meil on ka seadus, eh, mis andis meile veel lisaks miljard eurot. tegemist on siis rahaga, mille me oleme juba investeerinud. aga Äh, kui me räägime äh, avaliku sektori vahenditest ehk siis Euroopa rahadest, siis ma pean ütlema, et need vahendid ei ole väga kättesaadavad. Ähm, seda kättesaadavusdefitsiiti põhjustavad ka probleemid kohalikul ja regionaalsel tasandil. aga me peame investeeringuid parandama äh, digitaalsesse turgu Äh, selleks tuleb palju ära teha ja palju tuleb ära teha Euroopa Parlamendi tasandil ja riikide parlamentide ja valitsuste tasandil. ma loodan tõesti, et äh, me suudame selle väljakutsega toime tulla, sest Äh, uus direktiiv, mis puudutab elektroonilist allkirja, äh, saab viivituseta vastu võetud, äh, sest tegemist on väga olulise dokumendiga ja Poolas me oleme nüüd hiljuti tundnud puudust selle direktiivi järele sest kui me oma riiklik kodanikuseaduste äh, elektroonilise allkirja osas parandasime, tahtsime me äh, sinna kaasata ka viite direktiivile ja ma loodan siiralt, et selle direktiivi vastuvõtmine lihtsustab äh, meie ülesannet ka suuresti, sest digitaalne allkiri on väga oluline asi elektrooniliste arvete jaoks. digitaalne allkiri on digitaalse ühtse turu kontekstis ääretult oluline aspekt suur aitäh selle kokkuvõtte sõnavõtu eest, suur aitäh ka kõikidele mm, arutelus osalejatele. arutelu oli väga elav ja konkreetne ja nüüd annaksin koosoleku juhtimise üle äh, härra Malcolm Harvelle. suur aitäh, äh, lugupeetud esimees ja nüüd on minul väga hea meel juhatada eh, meie kohtumise viimast eh, osa täna hommikul ja me keskendume selles osas just riigihangete küsimusele ja annaksin teile teada seda ja kõik on tegelikult sellega juba harjunud, aga eh, roosa leht avalike hangete jaoks, kui riiklike parlamendide esitajad soov, e-, esindajad soovivad sõna võtta arutelus, siis palun andke märku selle lehega Äh, me oleme Euroopa Parlamendi liikmetele andnud juba kõneaega, teie nimed tulevad ka ekraanile ja ma ütlen nad ka välja, aga meil on ka aega piisavalt selleks, et teised saaksid sõna võtta, kui keegi seda veel soovib. Äh, tegemist on väga olulise teemaga, asjad turgu eh, mm, silmas pidades mitte ainult eh, selle turu loomiseks, vaid ka eh, selleks, et see riigihangete küsimus on nii oluline selleks, et tagada innovatiivsem majandus, sotsiaalselt õiglasem majandus, rohelisem majandus ja ma arvan, et seda kõike peegeldub seda kõike peegeldab ka praegune seadusandlus. me oleme väga aktiivsed olnud selles valdkonnas, me oleme kaks algatusraportit eh, koostanud, eh, meie raportöör Heidi Rüüle on meie hommikuse sessiooni raportöör samamoodi, eh, ta on väga pädev selles valdkonnas ja suudab oma tööd kindlasti väga hästi teha, me saatsime teile ka koopia sellest raport-, raportist, mis eelmisel nädalal äh, vastu võeti hääletusega. Äh, seda raportit ei ole veel kõikides keeltes võimalik lugeda, äh, aga üsna pea saab see olema ka võimalik. nüüd ma annangi sõna Heidi Rüürele, kes saab viie minuti jooksul sõna selleks, et see teema avada, siis pärast teda saab sõna äh, Äh, härra Johanson äh, ning siis pärast äh, teda mm, kolleeg Versaite ja siis edasised kõnelejad. kõigepealt saab sõna siis proua Heidi Rüüle. suur aitäh, lugupeetud esimees. Euroopas äh, on edusamm saavutatud läbipaistvuse ja konkurentsi küsimuses, aga me eh, mõistame, et praegusel hetkel on praegu väga palju eh, mm, õiguslikke vaidlusi, eh, näiteks selles osas, mis puudutab tehingukulusid VKE-dele ja paindlikkust ei ole ka veel praegusel hetkel piisavalt tagatud selleks, et me saaksime kaks tuhat kakskümmend strateegia edukalt ellu rakendada, seetõttu ma tervitan rohelist raamatut ja läbivaatamisprotsessi. me peame seda teemat väga hoolikalt jälgima, äh, silma asjadel peal hoidma. Äh, see on ka teema, mida me arutasime Krakowi kohtumisel. Äh, ma arvan, et seda teemat tuleb väga hoolikalt vaadelda selleks, et õiguskindlust suurendada, direktiiv peab praegusel hetkel jääma kehtivate alajaotuste juurde, mis puudutavad teenuseid, A ja B teenused siis. meil on vaja Äh, ümber sõnastada ähm, õiguslik raamistik, kohaldamisala ja see peaks äh, aitama kaasa sellele, et äh, õiguskindlus paraneks ning et selgus paraneks selles valdkonnas. me tahame jätkusuutlikult luua uusi töökohti, me peame vaatama, mida me selles sektoris, selles kontekstis saaksime ära teha parlament äh, leiab, äh, et äh, siin direktiivis on teatud tõkked jätkusuutlike töökohtade loomisele, sest üldiselt valitakse kõige odavam pakkuja ja majanduslikult pikemas perspektiivis ei mõelda ja parlamendi arvates ei ole see ilmtingimata õige lähenemine. kõige odavam lahendus võib olla hea lahendus ainult siis, kui Äh, ka-, kaupade ja teenuste pakkumisel äh, peavad kõik kinni väga kõrgetest äh, standarditest ja komisjoni ülesanneks on siinkohal töötada välja vastav metodoloogia ja kõrged standardid, mida siis järgida tuleks. ja seda kõike on vaja teha selleks, et selgust tuua sellesse valdkonda ja siin ei tohiks keskenduda mitte ainult toodetele, vaid ka tootmisprotsessile, tehnilistele näitajatele äh,, ning kriteeriumidele, eh, mis eh, riigihangetele on eh, paika pandud lisaks äh, tuleb keskenduda ka äh, äh, ettevõtluslepingutele, nendele tuleb ka kehtestada rohkem standardeid, meil peavad olema avatud selged standardid, meie ettepanek on luua sertifitseerimissüsteemi andmepank, andmebaas, vabandust, kuhu saab siis pöörduda, kui selleks vajadus on. nüüd lisaks sellele on vaja paindlikkust ähm, me peaksime ütlema selgelt välja selle, et äh, me peaksime äh, püüdma tagada parema läbirääkimisprotsessi äh, selleks, et me saaksime läbipaistvuskriteeriume parandada, need kriteeriumid ei ole praegusel hetkel olnud piisavalt head, piisavalt läbipaistvad, kui me räägime riigihanke lepet-, lepingute andmisest ja nii edasi. me peame vaatama seda valdkonda lähemalt. meie ettepanek on äh, mõelda äh, sellele, kuidas äh, parandada vigu, kui need on aset leidnud. meil on vaja hästi paika pandud raamkriteeriume selle eesmärgi saavutamiseks meil peavad olema künnisväärtused ja võimalus neid künnisväärtusi ka suurendada, arutelu selles küsimuses ei ole veel lõppenud ja lisaks sellele me tahaksime rõhutada ka asjade praktilist külge. me peaksime rohkem vahetama kogemusi organisatsioonide vahel, kes on mm, seotud riigihangetega me peaksime meetodeid välja töötama kogemuste põhjal, me peaksime koolitusi läbi viima, võrgustikke rajama mm, ja tipp Äh, teadmiste võrgustikke rajama, lisaks tuleb kindlasti keskenduda ka VKE-de vajadustele. Äh, VKE-de jaoks tuleks tehingu kulusid püüda vähendada. ja äh, probleemiks on ka see, et ainult viimasesse vooru jõudjad saavad kogu dokumentatsiooni, see on suureks probleemiks Äh, meil oleks äh, vaja ka elektroonilist litsenseerimissüsteemi, mis võimaldaks äh, VKE-del paremini konkureerida selles protsessis. me peaksime vaatama ka selgitamisega seotud põhimõtteid, lisaks veel lepingute hankemenetluste koostamist, et saada säästu ja e-hanked viimase asjana e. e-hanked peaksid äh, olema osa direktiivist. Äh, seda me ei saanud saavutada äh, kahe tuhande kümnendaks aastaks oleks pidanud viiskümmend protsenti olema hangetest elektrooniliselt, aga tegelikult oli see palju vähem, see oli ainult viis protsenti umbes ähm, Äh, meil on äh, vaja rohkem standardeid, äh, meil on vaja suuremat ühilduvust erinevate e-kaubanduse e, e-hanke platvormide vahel ja meie erinevad süsteemid peaksid olema koostalitusvõimelised selleks, et saada tehniline neutraalsus. ma püüdsin väga konkreetselt oma mõtteid väljendada, ma rääkisin küll väga kiiresti, aga samas ma ei saanud kõike veel hõlmata oma sõnavõtuga. suur aitäh, et mainisite neid äh, põhipunkte, äh, mis puudutavad neid väga keerulisi teemasid, äh, me kindlasti hindame seda, kuidas riigihangete küsimuses edasi liikuda, edu saavutada ja see puudutab kõiki riike ja nende riigihangetega tegelevaid asutusi. nüüd liigume arutelu juurde edasi, kõigepealt saab sõna härra Johanson Rootsi parlamendist, teil on kolm minutit, palun. aitäh, eesistuja riigihanked on tarbimises väga olulisel kohal. riigihanked annavad tavatarbijatele selge signaali sellest, millise, kuidas peavad käituma keskkonnatingimusest äh, õi-, ning meie jaoks on äärmiselt oluline tagada see, et me järgime läbiräägi, äh, läbipaistvuse kriteeriume ning äh, mittediskrimineerimist ainult viiskümmend protsenti meie toidukaupadest vabandust, toodetakse meie riigis Rootsis, seega me peame pöörduma Saksamaa poole, kes toidavad ära meie perekondasid äh, Rootsis. meie tahaksime, et me oleksime rohkem toidualal äh, iseseisvad, meil on üheksa miljonit ning äh, avalikus sektoris äh, antakse iga päev kolm äh, tuhat söögikorda, kolm miljonit söögikorda lastele koolides, haiglates viibijatele ning ja nii edasi. ning me üritame kasutada riigihankeid selleks, et kogu menetlust kergendada, kuid praegune olukord ei ole veel piisav. ning mis puudutab loomade tervishoidu me tahame, et toit, mida me sööme, on äh, kvaliteetne, et need loomad, äh, keda me sööme, on terved, kuid äh, väga sageli põllumehed peavad kannatama kohalike mm, kohalike omavalitsuste poolt, muidugi äh, kui nad millegi vastu eksivad, siis nad saavad karistada, kuid kohalikud omavalitsused väga äh, sageli mm, käituvad ka ebaõiglaselt. Äh, nii et me peame tagama mittediskrimineerimist ning õiglast kohtlemist ning et meie seadused on vastu võetud sellisel moel, et meil oleks võimalik saada loomade tervishoiu suhtes võimalikult kõrget kvaliteeti ka avali-, riigihangete juures me peame seda arvestama, mm, et me teaksime, kuskohast meie toit pärit on Euroopa Liidu loomade tervishoiu mm, seadusandlus ei ole harmoniseeritud, kuid mm, meie arvates on äärmiselt äh, oluline Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kolmkümmend, et äh, tagada loomade tervishoid ning äh, Rootsis ei ole olukord äärmiselt praegu selge ning meie arvates peame töötama suurema läbipaistvuse nimel. samuti peame ühtlustama kogu Euroopas loomade tervishoiu seadus, seaduseid ning äh, see kõik peaks toimuma Euroopa Liidu äh, õigusraamistiku raames, aitäh. aitäh, tegemist on äärmiselt olulise küsimusega ning kindlasti loomade tervishoiustandardid ei ei ole meie komisjoni pädevuses. mõistagi võiks selle all toimuda kogu Euroopas ühtlustamine, kuid me tuleme teie tähelepanekute juurde hiljem äh, tagasi. nüüd on sõna Leedust proua Vesaitel. aitäh, esimees tahaksin tänada raportööri äh, proua Heidi Rööret selle raporti eest kuna tegemist on äärmiselt oluliste aspektidega riigihangete alal. kogu, kõik andmed, mis meie käes praegu on, näitavad meile, et riigihangete kaudu kaotame vii-, nelisada miljardit äh, eurot äh, korruptsiooni tõttu ning mina leian, et läbipaistvus ning äh, korruptsioonivastane võitlus on kõige olulisemad aspektid ähm, riigihangete puhul riigihanked ning e-riigihanked äh, peaksid äh, vabandust, on äärmiselt teretulnud algatused. tahaksin äh, mainida mõningaid aspekte, mis olid ka raportis ning mis käsitlevad madalaimat hinda kui põhikriteeriumina. me peaksime selle punkti maha võtma. me oleksime pidanud seda juba ammu tegema kui me vaatame ehitussektorit eh, ning eh, mõtleme pikas perspektiivis, siis me teame, et eh, madalaim hind ei ole alati kõige parem kriteerium, mille alusel valida. me peame võtma arvesse ka palku ning keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid, roheline tehnoloogia, need on sellised aspektid, mis on äärmiselt olulised, mida me peaksime arvestama ning me peaksime selle paketi sisse panema. nüüd aga väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes osalevad riigihangetes. raportis on mõningad ettepanekud, mis tegelikult ei lahenda VKE-de osaluse probleemi. me, me ei pea siin hakkama jalgratast leiutama meil on olemas äh, juba täiesti toimiv äh, menetluskord, vaatame Ameerika Ühendriike. Nendel on ainult äh, vi-, viis protsenti ettevõtetest, kes osalevad riigihangetes, kes on allhanked ning miks me ei võiks ära kasutada nende äärmiselt head kogemust. VKE-d nõuavad meilt äh, konkreetseid tegusid, meie toetust ning kui me oleme ratsionaalsed ning tahame kasutada maksumaksja raha kasulikul moel tõhusalt, siis me peame kasutama riiklikke meetmeid, ärgem unustagem, et riiklikud, riigi, riigid on kõige suuremad riik, hanke, hankede korraldajad ning me peame tagama seda, et riigihanked oleksid veel läbipaistvamad ning et äh, nad peaksid silmas pikaajalisi eesmärke. sellisel juhul on võimalik tagada, et maksumaksja raha loob lisaväärtust, aitäh! aitäh! nüüd on järgmiseks kõnelejaks härra Švaab Rahvaparteist ning seejärel äh, Valkünas ning Leedust ning Bornatsin äh, Itaalia parlamendist. palun, sõna on härra Švaabil. aitäh, esimees! ennekõike äh, on mul väga hea meel, et ma saan rääkida mm, aspektist, mis on äärmiselt oluline ühtse turu korraldamisel. härra Švaab proua Schwab, vabandust, äh, osutasin väga olulistele punktidele, kuid mina tahaksin esile tuua ka teisi aspekte, mis on ehk äh, rohkem äh, seotud riigihangete paketi ülevaatamisega. kui ma nüüd õigesti mäletan, siis maksuraha, maksumaksja raha kasutatakse riigihangetes niisiis, tege-, see avalikkuse, avalik aspekt on äärmiselt oluline siis, kui me hakkame neid äh, hankeid ja neid pakkumisi hindama. meie Rootsi kolleegi sõnavõtt, ma leian, et on väga palju äh, selliseid võimalusi, kuidas keskkonnatingimusi ning sotsiaaltingimusi ning äh, ning taristute tingimusi parandada Äh, on üks äh, põhimõte, mida tuleb järgida ning see on lähimuspõhimõte. otsused, äh, mis on seotud konkreetsete riigihangetega, peaks võib-olla vaatama seda laiemat poliitilist tausta, kuid ma olen teiega nõus, maksumaksja raha peab kasutama parimal võimalikul moo-, moel mm, avalikkuse huvides. ning ma leian, et seda aspekti ei ole käsitletud veel piisavalt, sellepärast et Euroopa Liidus ei ole õiguslikku reguleerimisala sel-, ala selleks, et tagada, et maksumaksja raha kasutatakse liikmesriikides õigesti ning komisjon ja Euroopa Parlament peavad alati äh, vaatama ähm, seda, kuidas ühtset turgu ähm, kohaldada, mitte aga maksumaksja raha õigesti kasutada. mis aga saab äh, VKE-dest, äh, ka Rüle raportis mainiti neid Nende puhul peaks menetlus olema palju parem, kui see praegu on, mis puutub riigihangetesse, selleks et äh, VKE-d oleksid rohkem kaasatud riigihangete äh, osalusse. ma olen sellega täiesti nõus ütleme, et keegi tahab asutada kliinikumi mm, kaheksa, mis läheb äh, maksma kaheksa miljonit eurot, me peame väga kriitiliselt vaatama, miks kogu süsteemi paremini ei äh, kasutada, et see oleks tõhusam. et me annaksime ka teistele taotlejatele, hankijatele võimaluse. me peame vaatama, kuidas turg praegu töötab, me peame seda vaatama üksikasjalikult ning jõudma äh, lahendusteni ning äh, miks meil ei võiks olla avatud avatud äh, ühtne turg äh, nii suurtele tööstustele või, ja ka VKE-dele, nii et kõik saaksid oma rolli mängida nii, nagu nad peaksid seda tegema. aitäh, härra Švab. järgmisena Leedust härra Valk-Juunas. palun, teil on kolmeks minutiks sõna. aitäh, esimees siin viidati rohelisele raamatule, ma loodan, et see ei ole see roheline raamat, kuhu oli kaasatud ka Liibüa eksliider Gaddafi ma loodan, et need menetlused, millest me siin räägime, tõlgitakse, äh, kasutatakse ka praktikas, neid hakatakse praktikas kasutama niimoodi, et meie riikide kodanikud saaksid sellest kasu. esiteks, äh, me peaksime teadvustamisega tööd tegema ning, tegema ning harima oma äh, riikide kodanikke, näiteks õpetama lapsi, et nad ei varastaks ning ma ei ole nõus äh, oma kolleegiga Leedust, et tuleb äh, välistada vähima pakkumise äh, kriteerium. ennekõike me peaksime siiski hindama pakkujate võimalusi, neid, kes pakuvad kaupu või teenuseid, me peame hindama nende ettevõtteid ning äh, vaatama, kuidas nei-, need palku maksavad äh, ning milline see ettevõte üldse on. selleks, et me töötaksime välja äh, kriteeriumid, nimekirja kriteeriumitest ning ning seda on võimalik kõikides liikmesriikides ka teha. mis puudutab finants politseid, siis see võiks äh, teostada järelevalvet. me peaksime üritama luua sellist üle-euroopalist äh, andmebaasi, kus on kirjas äh, kõik andmed kõikide ettevõtete kohta ning sealt saab kontrollida, kas nad on usaldusväärsed või mitte. ning kõneleja ütleb, et veel paar sõna. me peame teadma nende ettevõtete nimesid, peame teadma, millised, kes neist on ausad ning tegutsevad ausatel põhimõtetel, aitäh! aitäh, härra Valkunas! järgmisena härra Bornatsin Itaalia parlamendist ning seejärel härra Meiler sotsiaaldemokraatidest Euroopa Parlamendist ning siis proua Krommer. niisiis, järgmisena ähm, Itaalia parlamendist äh, härra Bornazzi. aitäh, esimees! mina usun, et ühtse turu valdkonnas on riigihanked äh, ühed kõige olulis-, on üks kõige olulisem teema ning ma leian, et Euroopas ollakse kõik äh, samal, ollakse samal nõul, et kriisist äh, on võimalik väljuda, äh, nii nagu siin hommikul mainiti, kriis on juba strukturaalne ning nõuab väga palju vahele sekkumisi, et sellest on välja võimalik uute riigihangete loomisega ning uute meetoditega. kuigi see tundub äh, väga lihtne, toob see kaasa väga palju probleeme. meie Itaalias parasjagu uurime väga tähelepanelikult äh, komisjoni rohelist raamatut, äh, enne tegi te,, uuris seda valitsus, nüüd aga eh, parlamendi erikomisjonid ning riigihangete me oleme korraldanud avalikke kuulamisi ning äh, mitmeid istungeid sellel riigihangete teemal ning äh, me pea, üsna peagi võime me vastu võtta arvamuse ning äh, rea ettepanekuid selle rohelise raamatu alal, me leiame, tegemist on ka olulise dokumendiga. on õige küll ühelt poolt, et riigihange tänapäeval vastab teatavatele ähm, rohelistele kriteeriumitele, kuid minu arvates riigihanked peavad olema ennekõike iseloomustatud läbipaistvusega, kõik peab toimuma kiirelt ning sel moel, et riigihanked ei oleks nende käsutuses, kes tahavad seda ära kasutada ning et organiseeritud kuritegevus ei saaks osaleda riigihangetest. paraku on Euroopas see viimasel ajal juba probleemiks osutunud ning ka mujal maailmas. oleks vaja tugimeetmeid VKE-dele, kes tahavad osaleda riigihangetes ning kellel ei ole oskusi, ehkki neil on tahe osaleda, see on äärmiselt oluline meil Itaalias on sellise seadusloomega juba algus tehtud äh, kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande üheksandal aastal, tegemist on meetmetega riigihangete alal, mis on äärmiselt äh, olulised, mis on meie riigihangete turul äh, teinud, muutnud meie riigihangete turgu. ning see project financing meede, mida me kasutame, on kõigile tuntud on üldteada, et ükskõik millisel riigil ei ole äh, raha äh, olemas, äh, selle, juba olemas valmis, et nende riigihangete eest maksta, vaid raha tuleb koguda ähm, teiste meetmete abil, näiteks panna kapitali sisse selleks, et mingit avalikku riigi, et riigihanget finantseerida. see võiks olla üks äh, meetod, äh, mida ka Euroopas laiemalt võiks kasutada, seda võiks väärtustada rohkem ja teha seda kõikides liikmesriikides, aitäh! jah, ma tänan ja jälle väga tähtsad mõtted see üleüldine majanduslik ja sotsiaalne tähtsus, mis riigihangetel on. aga nüüd Vailer Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist Euroopa Parlamendist. ka mina tahan tänada kolleege, kes juba sõna võtsid ja olid rahvusparlamentidest, meiegi jaoks on tegemist väga tähtsa teemaga. võib-olla ma peaksin rääkima teile, kuidas on asjade üldine seis. Euroopa Komisjon tuleb detsembris välja ettepanekuga äh, direktiivi kohta, kus on kirjas baas eh, ja see Rüüle eh, aruande eh, raporti põhimõtted on ka sinna sisse läinud. ja siis me juba hakkame analüüsima seda Euroopa Komisjoni ettepanekut detsembrikuus. võin öelda, et pea kaheksakümmend, seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti SKP-st on seotud riigihangetega ja tulevikus võib-olla isegi pigem rohkem kui vähem, sest et kõikides liikmesriikides on ju ette nähtud investeerimisprogrammid selleks, et tagant jälle tõugata majandust. mul on kolm punkti täienduseks eh, juba Rüüle mm, sõnavõtule. me oleksime väga tänulikud nende mõtete üle, et kuidas eh, muuta ja kaasata paremini VKE-d eh, ja kõikides liikmesriikides on nad kõige tähtsam majandustegur, mitte hargmaised suured firmad, vaid just VKE-d ja me peame mõtlema, kuidas me eh, ka riigihangetesse nad paremini kaasaksid, et nad saaksid seal paremini osaleda. ja kui teil on mingeid ideid, siis oleks väga teretulnud. teine punkt, meie kogemused eh, näitavad, et mm, osalemine eh, riigiülestes projektidest ja eh, lepingutes on väga oluline tagada. praegu on paraku alla kahe protsenti selline piiriülene osalemine ja see on väga väike osa ja probleem on üldine ja esimees juba ütles, et rohelised jätkusuutlikud riigihanked, me oleme nendest rääkinud juba aastakümme, äh, aga vajaka jääb meil sotsiaalsest kriteeriumidest. me teame, et meie äh, tööturg on niivõrd killustunud, meil on väga palju ebatraditsionaalseid töösuhteid ning strateegia kakskümmend kakskümmend käsitleb ka seda valdkonda komisjon ettepanekud teinud. tähtis on, et meil oleksid kohustused äh, võetud äh, miinimum mm, palgad, naiste parem kaasamine, ILO, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peamised konventsioonid oleksid järgitud. ja meie kolleegid Äh, rahvusparlamentidest äh, saavad neid küsimusi kõige paremini otsustada, aga tähtis on, et komisjon omapoolsed stiimulid annaks ning äh, rohkem on vaja tegeleda jätkusuutlikkusega, innovatsiooniga, ressursside kokkuhoiuga ning teie abiga, kallid saadikud, kui teie meid toetate, siis me saame ka kujundada selle kohta uued õigusaktid Uh, suur tänu, proua Vailer. nüüd on meil proua Koomes järgmine ja siis veel kaks kolleegi Euroopa Parlamendist pärast seda saavad sõna. proua Koomes. Euh, suur tänu. kõigepealt vastuseks proua Vaileri küsimusele. see puudutab VKE-de paremat kaasamist. mina ütleksin järgmist. Äh, täna on VKE-de jaoks tõesti eh, raske riigihangetes osaleda, võib-olla meil oleks vaja mingit menetlust, millele me heakskiidu anname, mis eh, jätab VKE-d välja eh, teatud mm, hanke pakkumismenetlustest, võib-olla vähendaks nende jaoks seda bürokraatiat. ma võin öelda, et mina tean hästi, mis toimub äh, Luksemburgi ja Saksamaa piiril. me teame, et näiteks kui on tegemist mingite piiriüleste äh, riigihangetega, siis näiteks dokumentatsioon ainult ühes keeles ja äh, teise riigi äriühingud võib-olla on raskustes, kui nad tahavad osaleda sellises piiriüleses hankes. ja nüüd jälle teenuste kontsessioonid, siin ma vaatan Euroopa Kohtu praktikat ja siin räägitakse, kuivõrd tähtis on läbipaistvus ja võrdne kohtlemine, nii nagu alusleping ka ette näeb. tõesti, läbipaistvus peab olema piisav, nii et tõesti oleks tagatud õiglane konkurents ja kõik potentsiaalsed äh, äriühingud, kes tahaksid osaleda, saaksid ka ora-, osaleda riigihangetes. ühenduse õigusaktid arvatavasti rohkem teenuste turgu ei ava. aga tähtis on, et need, mis meil praegu on, need teenused oleksid mõistlike hindadega konkurentsivõimelised, et oleks tagatud õiglane konkurents teenuste pakkumisel on tõesti välja jäetud sektoreid, on sektoreid, kus kehtivad eritingimused eh, seda siis teenuste vallas. nüüd eh, teenuste kontsessioonide küsimus. maikuus kaks tuhat kümme meil on parlamendis valmis raport, kus käsitleti riigihankeid ja seal räägitakse, et need õigusaktid, mis puudutavad teenuste kontsessioone, on õigustatud ainult sellisel juhul, kui nad kõrvaldavad teatud moonutused teenuste pakkumise turul ja paraku praeguseni eh, ei ole selliseid moonutusi tuvastatud ja sellepärast mm, uusi õigusakte ei ole vaja koostada, kui need ei pane siseturgu paremini toimima ja sellepärast on Prantsuse valitsus üles näidatud algatust ja välja pakkunud mm, õigusakte teenuste kontsessioonide osas, aga Euroopa Liidu tasandil on meil juba piisavalt õigusakte selle, mis reguleerivad seda aitäh, et, et tõstatasite selle teenuste kontsessioonide teema, mis on ka väga äh, seotud proua Rüüle raportiga. aga me loomulikult praegu ootame ka, mida Euroopa Komisjon otsustab selles vallas. härra Papadžotši on järgmine ja pärast seda härra Kreutzmann ja härra Piiler. kõigepealt esimene sõnavõtt. suur tänu ma arvan, et paris vii-, parim viis, kuidas pettust ära hoida ja samuti vältida läbipaistmatust riigihangetes, on süstemaatiliselt äh, avaldada trükis riigihanke mm, projekte ning tänapäeval on veel kasutada igasugused elektroonilised äh, vahendid ja nii meil on tõesti võimalik kujundada välja hea e-riigihangete süsteem. raportöör ütleb, et meil on vaja väga konkreetseid eeskirju, aga te teate ju, et tihtipeale just need üksikasjad saavad saatuslikuks. eriti mm, kui hakatakse lepinguid sõnastama. kui on leping antud, siis võib-olla selgub, et asjad ei suju just nii, nagu tahtnuks ja e- iseäranis, kui kasutatakse elektroonilist menetlust. tihtipeale on tarnimisega probleeme ja siis tarnitu kvaliteediga tekivad probleemid, nii et ka siin selles valdkonnas peaksid eeskirjad paranema. nüüd tulen VKE-de aspekti juurde. VKE-d mitte alati ei pääse hästi osalema ja hõlpsasti osalema riigihangetes probleemiks on see, et tavaliselt on riigihanked väga mahukad ja väga äh, suured nõudmised esitab pakkujatele ja sellepärast jäävadki VKE-d tihtipeale välja, sest pank ei ole nõus neid toetama nii suure lepingu täitmisel võib-olla meil on vaja mingeid teistsuguseid menetlusi, teistsuguseid riigihankeid ka ette näha, mis oleksid suunatud konkreetselt VKE-dele ja äh, need peaksid loomulikult olema ka sektori spetsiifilised riigihanked sellisel juhul. nii et peame mõtlema selle peale, kuidas muuta VKE-de elu lihtsamaks äh, öelgem, et on mingi riigihange haiglas ja siis on tegemist suuremahulise riigihankega ja VKE-del lihtsalt ei ole võimsust, et teistega rinda pista. samas äh, mõnedel puhkudel võib olla tegemist riigihangetega, mida annab suunada spetsiaalselt VKE-dele ja seda sektoripõhiselt ja sellega me tõesti muudaksime VKE-de elu lihtsamaks. kõik me teame tegelikult ju oma isiklikust kogemusest, kuidas eh, ettevõtetes elu käib. ja võib-olla siis pakuks välja eh, ideid, tuginedes oma kogemusele, kuidas VKE-del elu hõlbustada. Eh, kuidas kaasata nad riigihangetesse, et kõrvaldada need probleemid, mis seal täna on. suur tänu, härra Papadžodžiu jah, me oleme teiega täitsa ühel meelel VKE-de osas ja tunnustame teie praktilist kogemust selles vallas. ja võib-olla proua Rüüle ka viitab äh, kokkuvõttes teile. nüüd härra Kreutzmann on järgmine liberaalide fraktsioonist Euroopa Parlamendist ja tema saab sõna kolmeks minutiks, pärast seda härra Miile ja siis härra Vestlund ja siis pärast seda veel härra proua Karatsa Pilt härra Kreutzmann, järgmisena kolmeks minutiks. suur tänu, minu lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin veel kord südamest tänada eesistujamaad Poolat, et äh, tema on nii tähtsaks pidanud seda ühtset äh, siseturgu ja kasvu ja töökohtade loomist Euroopa Liidus. jah, äh, riigihanked on üks tähtsaid teemasid, on vaja ära kasutada ühtse turu potentsiaal täiel määral ja sellepärast ongi see muutunud meie jaoks prioriteediks. mina oma sõnavõtus tahaksin koondada tähelepanu kolmele asjale. kõigepealt lihtsustamine ja paindlikum menetlus, eh, siis kriteeriumid, mida kasutatakse riigihangetel ja kolmandaks VKE-de juurdepääs riigihangetele. proua Lüüle raportis kutsutakse üles oluliselt lihtsustama eh, sätteid ja räägitakse sellest, et on vaja Äh, läbirääkimiste mandaati laiendada. ma juba olen korduvalt öelnud, et mul ei ole mitte midagi selle vastu, et hakatakse eeskirju lihtsustama, aga ma lisaksin, et see ei ole sugugi probleemide vaba, äh, sest võib tekkida korruptsioon. Need eeskirjad, mis meil on, on pärit aastast kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa, seega suhteliselt uued ja igasugused eeskirjad vajavad aega ja ka meie vajame aega, et nendele kohaneda. Eh, nüüd, kui komisjon saab laiema mandaadi, siis öö, eh, öö, eh, peame mõtlema selle peale, kuidas tagada läbipaistvus ja kedagi ei diskrimineeritaks, seal loomulikult tuleb kõik äh, avalikustada ja see, kes kaotab riigihangetes, peab ka sama küsimusi küsida, meil Saksamaal on see asi võimalik, kui on mingi riigihange, siis saab osaleda selles äh, ja kui tekib probleem ja te ei ole rahul tulemustega, siis on võimalik veebilehel ka küsimusi esitada ja kaebus teele saata nüüd, mis puudutab riigihangete õigusaktide elurakendamist, siis tähtis on, et kõik toimuks läbipaistvalt. Ehm, näiteks need künnised Euroopa Liidu jaoks tervikuna, minu kolleeg härra Schwab eh, rääkis eh, ühest näitest, kus künniseid ei ole vaja tõsta, aga samas ikka ja jälle me kogeme, et eh, väljaspoolt ehm, väljaspoolt oma riiki ei tulegi nii palju pakkumisi riigihankele. nii et komisjon, enne kui hakkab künnistega tegelema, midagi muutma hakkab, siis peab kõigepealt uuringu kor-, läbi viima, vaatama, kuidas asjade seis on. Euroopa Liit, kui ta mingeid eeskirju seab, siis peab kõigepealt olukorda analüüsima. nüüd sotsiaalsed kriteeriumid, siin ei ole mul mingeid probleeme, kui me viitame sotsiaalsetele kriteeriumitele, keskkonnakriteeriumidele, aga seda tuleb teha korralikult. kui me neid tingimusi seame. proua Rüüle raportis räägitakse kriteeriumide kohaldamisest, sellest, et äh, kuidas vaagida äh, erinevaid pakkumisi, et tõesti majanduslik äh, külg, hind ei pea olema ainus kri-, kriteerium, mis muutub otsustavaks, me peame vaatama ka, millise mõjuga on erinevad pakkumised jätkusuutlikkuse koha pealt ja on palju teisigi kriteeriume, mida tuleb silmas pidada, kui lõppotsus langetatakse. ma saan aru, et minu aeg lõpeb, ma tean, et paljud ettepanekud on juba kõlanud, palju on räägitud VKE-des, räägitud sellest, et nad tuleb paremini kaasata riigihangete protsessi, aga see ei ole sugugi nii lihtne, mina tean seda suurepäraselt, minu kolleeg siin rääkis enne tekkinud probleemidest. see on tõsi et suurematel ettevõttel on praegu suur eelis riigihangetel. ma tänan, härra Kreutzmann ja nüüd härra Miile Ungari parlamendist. suur tänu, suur tänu. riigihanked, tegemist on delikaatse teemaga ja samas ka väga tähtsa teemaga ja seda me siin täna käsitlemegi. nagu te kuulsite, on petmise ja korruptsiooni probleem siin ja paljud on väga kahtlustavad äh, nende protseduuride osas ja nad tuginevad oma kogemustele. jah, meil ka sisepoliitiliselt toimub väga palju arutelusid selle üle Äh, arutatakse ka õigusakte, mis seda valdkonda reguleerivad, sest lõppkokkuvõttes on tegemist äh, maksumaksjate rahaga ja kui siin usaldus kaob, et me tõesti korralikult kasutame maksumaksjate raha, siis tekib suur probleem poliitikutele, ka nemad kaotavad usaldusväärsuse valijate silmes. nii et mm, liikmesriikidel on suur vastutus, igas liikmesriigis peab olema korralik õiguslik baas, millele tugineda ja meil on vaja ühetaolisi õigusakte ja me ootame pikisilmi rohelist raamatut, loodetavasti saame sealt väga palju suuniseid. paar näidet, kui tohib tohib. kuidas võidelda näiteks korruptsiooni vastu, kuidas olla tõhusam selles võitluses? on üks valdkond, mis minu arvates on väga oluline ja ma olen kindel, et see on nii ka teistes liikmesriikides, riigihanke pakkumised, kui avalikustatakse mm, tulemused ja ka pakkumistingimused, kõik peab olema läbipaistev ja tähtis on hea seista ka selle eest, et need, kes pakkumisi saavad teha, on puhta registriga nii-öelda. Mm, äh, tihtipeale on pakkumised väga atraktiivsed, aga tegelikult ei tea, kes seda pakkumist teeb te ei tea mitte midagi pakkuja kohta, see on midagi, mis vajab tegelemist, et ära hoida hiljem petmine, on vaja teada, kes on need konkreetsed pakkujad, et nende südametunnistus ja register on puhas. Äh, tihtipeale kasutatakse ka äh, alltöövõtjaid ja lepingulisi ettevõtteid pakkumismenetluses. meil on vaja teada kogu selle kohta, kui keegi teeb pakkumise, siis peab andma täielikku informatsiooni, keda, kellega nad äh, hakkavad tööle, kui nad lepingu saavad tihtipeale, kui on tegemist suurte investeerimisprojektidega, VKE-d ei saa seal osaldada, kukuvad välja, sest neil pole piisavalt äh, raha, aga samas võivad nad ka pettuse ohvriks langeda, sest ja kui meil on suurem läbipaistvus, siis on ka VKE-de olukord parem. ja veel, me rääkisime siin subsidiaarsusest ja liikmesriikide vastutusest. mina arvan, et me võime siin kaugemalegi minna, kui me täna oleme läinud. minu partei on äh, Roheline partei ja meie eh, Ungari parlamendis oleme teinud resolutsiooni ettepaneku, mis just räägib nendest asjadest. enne kui avalikustatakse eh, pakkumine, tuleb ära kuulata ka kohalike arvamus. väike linn näiteks, kus on mingi ehitusprojekt, käivitamisel tuleb kõigepealt konsulteerida kutseorganisatsioonidega, kohaliku ühiskonnaga, küsida neilt kõigepealt, enne kui siis projekt äh, avalikustatakse ja äh, hankemenetlus käivitatakse, vastasel korral kaob usaldus. ma tänan nende väga praktiliste äh, ettepanekute eest mis tulevad, nevad teie kogemustest. nüüd härra Vestlund Rootsi parlamendist ja pärast seda Eh, proua Koratsa Pilt, härra Vestlund kõigepealt. Eh, suur aitäh! kui me räägime väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest, siis mulle näib, et parim nõuanne, mille me saaksime sellele komisjonile anda siin, on vähendada bürokraatiat Äh, selles asja iva ongi, me kohtume VKE-dega, Rootsi parlamendi liikmetena ja äh, meile öeldakse sageli, et me ei ole sellesse protsessi kaasatud ja väga raske on riigihanke protsessi üldse siseneda, sest et see on väga keeruline, juristi on vaja selleks, et äh, üldse riigihankele osaleda. see siis on meie sõnum, tehke olukord lihtsamaks. see lihtsustaks ka meie juurdepääsu menetlusele, ütlevad nad teine asi, mida ma tahtsin mainida, on järgmine. asjaolu, et me teeme ettepaneku äh, äh, jaotada suur hange väiksemateks, äh, võib olla hea mõte. segmenteerimine võib olla üsna hea mõte. ma tahtsin sõna võtta selleks, et rõhutada, mida minu kolleeg Johanson varem väga ütles peab olema võimalik häid nõudeid paika panna, nõuda äh, tingimuste täitmist, nimelt äh, keskkonnakaitse ja nii edasi. Äh, riigihangete puhul on vaja selliseid kriteeriume, me ei saa ühelt poolt ühelt poolt öelda, et me tahame, et meil on hea sead-, seadusandlus, hea keskkonnakaitse, aga kui me räägime riigihanklemenet-, hankemenetlust, siis me seda kõike ei nõua. ma arvan, et see ei ole jätkusuutlik lähenemine ja need on kriteeriumid, mida tuleks austada ka riigihankemenetluses. veel üks asi, mida ma tahaksin riigihangetega seoses tõstatada, äh, on see, mis puudutab sotsiaalhoolekannet äh, või sotsiaalvastutust tegelikult pigem, see on meie jaoks väga oluline, samas on see oluline ka igal pool äh, mujal Euroopas. Äh, me peame selle kaasama erinevatesse lepingutesse, meil on neid sätteid vaja, äh, sest me ei taha mm, näha olukorda, kus äh, on riigi men-, riigihanke menetlus, mis toob kasu ainult ühele rühmale ühiskonnas, see võib kaasa tuua näiteks sotsiaalse dumpingu, palkade vähenemise, seda ei tohiks lasta tekkida, sellist olukorda. riigihanked toodete puhul me peame tagama äh, parima lõpptulemuse parimatel tingimustel, see on see, mis on Euroopa huvides äh, ehk siis äh, ma kordan veel, et riigihangete puhul peab selgelt välja ütlema seda, mida oodata, millised on eeldused, millised on nõuded, mida tahetakse saavutada. sotsiaalhoolekande aspektid, loomakaitse aspektid, need asjad tuleb kõik paika panna ja kui seda kõike teha, siis on ka protsess ise avaldud, avatud. suur aitäh! me oleme arutelu lõpuni kohe-kohe jõudmas ja ma eh, panen siin kõnelejate nimekirja nüüd lukku. Eh, kõigepealt saab sõna eh, proua Koratsa Pilt. ja kas te annate mulle juba sõna, küsib proua Koratsa. ei, ütleb härra esimees, ei, ma loen siin kõnelejate nimekirja ette ja siis saate see sõna. niisiis, ma tahtsin kõigile anda teada, kes nüüd sõna saavad ja pärast seda nimekirja ma panen siis kõnelejate nimekirja kinni luku, sest äh, me peame lõpetama oma kohtumise kell kaksteist kolmkümmend. Äh, niisiis äh, Kuustras, Sangalli, Gebhard ja proua Tun. see on siis kõnelejate nimekiri viimasel lõplikul kujul proua Rüle võtab arutelu veel viimasena ka kokku, aga kõigepealt proua Koratsa-Pilt, nüüd saate sõna teie. Äh, suur aitäh, ma ei tahaks seda arutelu Rootsi poole kallutada, aga mind inspireeris äh, Olav Johanson ähm, ja ma arvan, et on väga oluline selgitada seda, et äh, meie ei poolda natsionalismi ähm, me ei saa süüdistada Euroopa Liitu Liitu äh, või liikmesriiki, näiteks Rootsit, äh, selleks, äh, selles, et pannakse lisanõudeid mingis valdkonnas paika, nagu näiteks loomakaitse ja ma ütleksin, et eh, jah, loomulikult eh, me peaksime ostma mm, toitu eh, ka teistest riikidest, Taanist või mujalt, kasutamaks seda toitu koolides meie laste toitmiseks, siis kui nad järgivad neid samu standardeid ja reegleid, mida meiegi. see on väga oluline aspekt, mida tähele panna ka riiklikes aruteludes. see teema tõusetub, kui räägitakse toiduhangetest, see on väga emotsionaalne teema. ma võtsin sõna ka selleks, lõpetuseks, et ma olen nõus sellega, et me ei tohiks äh, toitu ostes äh, pidada silmas ainult madalamat hinda, vaid ka seda, äh, mida me selle raha eest saame, mida me kulutame ja seda me ei ole veel analüüsinud jah, ma olen selle poolt, et keskkonnasõbralikud kriteeriumid paika panna, aga samas me peame arvesse võtma ka seda, et kohalikud tootjad ei suuda alati neid tingimusi täita teatud põhjustel ja seetõttu me ei tohiks mm, tegutseda emotsioonide aja, ajel. ja ja ma arvan, et äh, tulebki pöörata tähelepanu äh, riigihanketele, mis puudutavad toidu hankimist äh, näiteks koolidele ja haiglatele ja siinkohal on meil vaja seda, mida meie sotsiaaldemokraatidest kolleegid ka juba ütlevad, nimelt me peame vähendama bürokraatiat, me peame lihtsustama reegleid, me peame tõesti äh, tagama paindlikkuse ja me peame tagama selle, et äh, ettevõtted vastavalt teatud kvaliteedinormidele, nagu näiteks ka VKE-d, ähm, seda teevad ja et neil ettevõtetel oleks kõigil võrdne juurdepääs sellele protsessile turule kõikidel ettevõtetel, kes vastavad teatud kvaliteeditingimustele, peavad olema võrdsed juurdepääsuvõimalused äh, turule. suur aitäh, proua Koratsa Pilt, järgmisena saab sõna mm, kolleeg Kuustas Austriast. suur aitäh, hindamiskriteeriumid äh, või kõige odavam pakkuja on küsimus, äh, mida on arutatud riigihankete küsimuste tekkimise algusest peale, algusest peale Äh, küsimus on selles, kas alati saab äh, parimat, äh, kõige odavama mm, pakkuja valides, kas me peaksime võtma arvesse ka jätkusuutlikkust kriteeriumi, keskkonnakriteeriume või muud sarnast, seda kõike on siin juba ka räägitud. kui vaadata hindamisküsimus, siis tuleb nendele kriteeriumidele ka tähelepanu pöörata, sellepärast et vastasel korral ei äh, ole meie lähenemine korrektne. me peame mõtlema, mil määral peaks tooma siia protsessi rohelised kriteeriumid, looduskriteeriumid, äh, ja Äh, see kõik on tegelikult seotud ka õiguskindlusega. Äh, meil peab olema õiguskindlus tagatud. Äh, me peame osapooli kaitsma õiguslikult ja seda piisaval määral. ja mm, praegusel hetkel on olukord selline, et kui keegi väidab, et midagi on valesti tehtud, siis kogu protsess peatub lihtsalt ühe väite põhjal ja asjad viibivad me peame paindlikuma lähenemise valima, aga lähe-, paindlik lähenemine ei tähenda alati ka lihtsustamist. Ehm, nii et ehm, me peame mõtlema, kas me tahame olla pigem paindlikud ehm, selleks, et tagada see, et kõik on tõesti toimiv ja teostatav ja seda objektiivselt. me peame seda kõike kaaluma VKE-d, äh, meie Rootsi kolleeg mainis seda ka. Nad äh, tõesti väljendavad muret äh, selle koha pealt, et neil ei ole võimalus selles protsessis osaleda ja seda juba protsessi algusest peale, kas on probleemiks siis bürokraatia ja bürokraatia ei ole väga sageli just VKE-de tegevust soosiv. see tähendab seda, et me peame midagi ära tegema selleks, et VKE-sid kaasata hankemenetlusse. Austrias on alates kaks tuhat, aastat kaks tuhat üksteist on olnud, vabandust, aastat kaks tuhat üks on olnud äh, föderaalne amet, äh, mis väljastab äh, terve riigi jaoks riigihankeid selleks, et kogu see protsess oleks võimalik, võimalikult tõhus ja võimalikult rahasäästlik, kuna tegemist on ju avaliku sektori rahaga ja meie leiame, et tegelikult see protsess, mis meil või see äh, struktuur, mis meil Austria, Austrias on paika pandud, ei ole nii VKE vaenulik. meil on erimenetlus, äh, mis tagab VKE-dele ka piisava info äh, menetluse kohta ja äh, siin juba mainiti, et VKE-d on väga olulised, nad pakuvad äh, ja loovad äh, seitsekümmend viis protsenti töökohtadest Euroopas ja seetõttu on ääretult oluline, et nad oma muresid saaksid ka väljendada. suur aitäh! suur aitäh, härra Kustas ja nüüd viimane riikliku parlamendi esindaja on Itaalia senatist proua Sangalli, härra Sangalli. aitäh, esimees aitäh äh, ka kogu selle töö eest, mis te teinud siin olete, mina tahaksin lühidalt äh, keskenduda VKE-dele, nii nagu tegid ka seda väga paljud minu kolleegid. mina üritan äh, tuua teile siin väga selged sellised tähelepanekud välja, mis on teistest sõnavõttudest välja tulnud. ning minu riigis ning väga paljudes teistes riikides on VKE-de osalus riigihangetes äärmiselt raskendatud ning Mm, väga sageli on tegemist fin-, finantsiliste äh, probleemidega. ning äh, me peaksime looma selliseid meetmeid, äh, millega oleks võimalik uusi finantsressursse ähm, luua, selleks, et oleks võimalik ka riskikapitali kasutada selleks, et osaleda riigihangetes, nii et riigi osalus oleks miskil, mingil moel garanteeritud ning ähm, ning VKE-del siis need äh, makseprobleemid. Ähm, väga paljudes riikides on ka sellega probleeme ning äh, ka see tuleks lahendada palju konkreetsemalt väga mitmetes riikmes, riikides äh, Euroopa Liidus. konsortsiumid ning ähm, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peaksid olema soodustatud seisus ning on vaja luua kvoote, nii nagu seda on tehtud Ameerika Ühendriikides, need koodid, mis on määratud VKE-dele erinevates sektorites, et see oleks otseselt ähm, äh, seoses ähm, S, SKP, SKT-ga ning äh, hangetesse kättesaadavus VKE-dele me peame tagama konkurentsi, õiglase konkurentsi, seda peab tegema hindamiskriteeriumite abil. ning see peab olema seotud äh, seadustega, äh, mis, äh, mis võitlevad organiseeritud kuritegevuse vastu ning mitte läbipaistvuse vastu ning ehitussektoris mulle tundub, et praegusel hetkel võidavad neid suuri hankeid ettevõtted, mis tegelikult on finantsettevõtted, ehm, projekteerimisettevõtted ei ole tegelikult ehitusettevõtted ning nad annavad allhankeid teistele ettevõtetele ning neid allhankeid ei kontrollita piisavalt, ei olda piisavalt tähelepanelikud ning see eh, viib turu moonutamiseni. ning seega VKE-de võrgustike soodustamine eh, finantsmeetoditega, eh, instrumentidega, et nad saaksid osaleda riigihangetes, võiks olla üks lahendus, mis annaks meile parema olukorra, nii et VKE-d saaksid osaleda riigihangetes, aitäh! suur aitäh ja nüüd saavad sõna kaks viimast kõnelejat Euroopa Parlamendi poolt, kõigepealt proua Gebhard. suur aitäh, lugupeetud esimees, kõigepealt ma tahaksin äh, teha ühe märkuse äh, härra Sangali äh, me koostasime hiljuti õigusakti, mis puudutab makseperioode ja me mõistsime, et midagi tuleb selles osas ette võtta, meie oleme teinud omalt poolt oma töö ära ja nüüd peavad liikmesriigid oma töö ära tegema, see, mida te tahtsite näha, on juba töös, tegemist on väga olulise äh, küsimusega. loomulikult selle teema raportöör võib teile lisainfot anda, kui te seda soovite, niisiis palun pöörduge tema poole, kui te soovite, ta tunneb seda teemat väga hästi. aga nüüd, lugupeetud esimees, ma palusin sõna selleks, et eh, hoopis teisel teemal sõna võtta. ma tegelikult ei tahtnud üldse sõna võtta selles valdkonnas, aga ma tahtsin rääkida ikkagi äh, eh, kodanast pakkumisest eh, ja sellest, mida me oma raha eest saame. aastal kaks tuhat neli tollases seadusandluses me rääkisime kõige Ähm, kasumlikumast äh, pakkumusest ja äh, mitte kõige odavamast, me tegime seda meelega, sellepärast et me tahtsime veenduda selles, et kui me räägime äh, maksumaksja rahast, siis me teeme seda vastutustundlikult, me võtame arvesse ka kvaliteedi, mitte ainult kõige odavama toote, sest kõige odavamad tooted ei pruugi sag-, sageli olla kõige kvaliteetsemad, need ei pruugi kesta väga kaua ja seetõttu me peame vaatama kvaliteeti, ütlesime me toona. teine asi, mida me mõtlesime, oli see, et me peame silmas pidama oma töötajaid, et neile mm, piisavat palka palka makstaks. ehk siis me tahtsime veenduda selles, et maksumaksja raha kasutatakse mõistlikult. Äh, kui inimesi äh, palgatakse äh, tööle tingimustel, mis on madalamad kui ette nähtud sotsiaalsed tingimused, siis see ei ole kasulik Äh, see on äh, see aspekt, mida ma siis tahtsin tõstatada, kui me räägime parimast pakkumisest, siis me ei peaks äh, võtma ainult lühiajalist lähenemist, me peaksime natukene pikemat perspektiivi vaatama, keskpikka ja pikka perspektiivi silmas pidama. Need kriteeriumid, millest me räägime, on kõik väga olulised, me tahame tagada, et meil oleks midagi jätkusuutlikut, et me saaksime maksumaksja rahaga tegutseda jätkusuutlikult, me peame tagama selle raha eest kvaliteedi, mõistlikud palgad ja nii edasi Äh, kõike seda, mida siin arutelus on juba äh, räägitud, kui me räägime allhanketest, siis me tahame äh, olla kindlad, et need kriteeriumid on midagi, mida austatakse ka siis, kui need allhankijad tööd teevad. suur aitäh! suur aitäh, proua Gebhardt, teile, et te need teemad tõstatasite, sest need teemad on selle komisjoni töö südames olnud juba pikka aega ja nüüd annaksin sõna proua Tuunile enne kui ma annan sõna raportöörile taas. suur aitäh, lugupeetud esimees ja suur aitäh ähm, äh, proua Rüüle teile ka äh, selle raporti eest Raider Üle, nagu äh, tänased ja ka eilsed paljud kõnelejad äh, viitasid äh, Krakowi foorumile, mis äh, inspireeris meid äh, meie edasises töös ja mul on selle üle väga hea meel. ääretult oluline on see, et me mõtleksime sellele, kuidas me saaksime selliste aruteludega edasi minna ka tulevikus, aruteludega, kuhu on kaasatud äh, ähm, erinevate sektorite professionaalid ja esindajad ja ka meie. meie, tähendab, vabandust, mina ei osalenud selles töötoas, millele proua Rüüle viitas, sellepärast et mina osalesin Riigikogus, riigihangete töötoas, aga ma tahaksin omalt poolt teha ka kaks kommentaari ühe selles osas, mis puudutab äh, nüüd äh, kõige äh, madalat hinda ja seda kriteeriumi, siis meil on liikmesriigid erinevad kogemused ja kui me räägime riigihangetest, siis me räägime ju kõik oma kogemusest. nagu te teate, siis Poola praegusel hetkel ehitab väga palju teesid ning see madalama hinna kriteerium on väga suureks probleemiks investoritele, sellepärast et madal hind saavutatakse kvaliteedi arvelt eh, ning eh, see hirmutab kõiki, kellega ma seda teemat olen arutanud. kas te mainisite ka kontsessioonide probleemi, kontsessioonilepingute probleemi? kas me räägime piisavalt kontsessioonilepingutest, me rääkisime küll läbipaistvusest, aga kontsessioonilepingud ei ole riigihangete all ja võib-olla see on see, mis äh, kaotab läbipaistvust siinkohal, mis takistab läbipaistvuse tekkel. Äh, ma arvan, et komisjon peaks mõjuhinnangu uurima, et äh, Eh, kas on tähtaeg, eh, eh, mil on paika pannud, milleks komisjon peab selle ära tegema või komisjon võib lihtsalt oma jalgu järele vedada siinkohal ja mitte tegutseda? Mm, seda on näha mitmetes riikides ja piirkondades, et riigihanked hüljatakse ja kasutatakse pigem kontsessioonilepinguid. me peaksime võitlema protse-, protektsionismi vastu, sellepärast et protektsionism hävitab siseturgu, aga kontsessioonilepingud võivad samamoodi suurendada protektsionismi ja äh, ma arvan, et ma ei, me ei ole seda probleemi veel piisavalt arutanud. aitäh! Äh, suur aitäh teile sõnavõtu eest äh, ja Te olete meie komisjoni Poola juhtivliige. nüüd annan sõna kolmeks minutiks proua Heidi Rüülele, et ta saaks selle arutelu kokku võtta ning mm, võib-olla anda meile aimu ka sellest, millised on parlamendi järgmised sammud eh, selle teemaga seoses ja võib-olla annaksite meile aimu ka ajakavast selle seadusandliku dokumendiga seoses. palun, proua Rüüle suur aitäh, ma püüan teha lühidalt. kõigepealt äh, ma tahaksin tänada kõiki, kes on siia arutelusse panus, panustanud. Äh, minu raportit äh, hääletatakse oktoobrikuisel täiskogul ja pärast seda me ootame komisjonipoolseid ettepanekuid. komisjon on öelnud, et detsembris toimub riigihangete paketi läbivaatamine. selles paketis on kolm osa direktiivi kui sellise ülevaatamine, siis äh, teenuste kontsessioonide ettepanek ja siis äh, lisaks ka veel ettepanek, mis puudutab vastastikust vastastikuse põhimõtet. Äh, ning ebaõiglasi pakkumisi ja liiga madalaid pakkumisi. niisiis, me peame kogu seda paketti vaatama. nüüd need äh, küsimused, mis siin tõusetusid. kõigepealt kontsessioonilepingud. Te teate, et ja, äh, parlament on väga kriitilisel seisukohas sellega seoses, sellepärast et meie arvates on kõige viimane kohtuotsus selline, mis on äh, selline, mis näitab, et erinevates liikmesriikides on erinevad äh, õiguspraktikad. Äh, väga keeruline on siin äh, seadusandlust ühtsustada. komisjon ei ole suutnud näidata või välja tuua turumoonutusi. Ähm, komisjon tuleb homme välja lihtsa seadusloomealgatusega ja me ootame nüüd seda pikisilmi, et näha, kas see vastab kontsessioonidega, äh, mis on äh, teistsugused lepingud kui äh, riigihanke lepingud, siis me räägime siin pikaajalistest kontsessioonilepingutest. kui on pikaajalised lepingulised suhted, siis peavad valitsema ka usalduslikud suhted osapoolte vahel. nüüd, kui me pöörduksin tagasi nüüd äh, riigihangete juurde, jätkusuutlikkuse juurde ja muude sarnaste meetmete juurde, siis see kõik on jah võimalik, aga ma ei äh, paneks seda nüüd subsidiaarsuse alla, jah, loomulikult äh, meil peab olema siin seos lepinguliikidega probleemiks on selguse puudus ning Rootsi kolleegid mainisid siin looma heaolu looma heaolu eh, tegelikult eh, on seotud pigem sellega, kuidas eh, loomi kasvatatakse, mitte liha kui sellisega, aga loomulikult tuleb vaadata ka neid kriteeriume. ja seetõttu tuleb vaadata ka tootmismeetodeid, me peame ka sellega äh, saama tegeleda, kui me räägime hankekutsetest. ja äh, me peame sellega tegelema juba protsessi alguses, hankekutsete väljasaatmise alguses, mitte alles hiljem protsessi hindamise faasis. me peame juba alguses vaatama tehnilisi näitajaid, äh, kriteeriume ja nii edasi, sama kehtib ka sunnitöö puhul või lapstööjõu kasutamise puhul ja siin me peame keskenduma siis mitte tootele endale, vaid tootmisprotsessile. ja eh, need kriteeriumid tuleb ka siis eh, selle protsessi algusfaasi juba sisse tuua. Eh, me peame seda meeles pidama, kui me räägime muuhulgas ka loomade heaolust. nüüd VKE-d, jah, loomulikult nad on väga olulised, kui me räägime riigihangetest, nad vajavad rohkem toetust, rohkem informatsiooni ja spetsiifilisi instrumente mis äh, maksaksid vähem, äh, näiteks toot-, dokumentide koostamine ja nii edasi. E, seda selleks, et VKE-d äh, saaksid aru, kuidas toimub see protsess, mille käigus neid lepinguid antakse. korruptsioon, sellest juba räägiti, läbipaistvus on samamoodi väga oluline Äh, läbipaistvus allhangete puhul on äh, samamoodi ääretult tähtis. Äh, siinkohal me mm, peame tõdema, et liikmesriikide vahel on liiga vähe teabevahetust, kui me räägime korruptsioonist ja seda olukorda tuleb kindlasti parandada, aitäh! aitäh, Heidi Rüüre selle raporti eest ning selle sõnavõtu eest ning kogu tööst, mis te teinud olete äh, ning me loodame, et te jääte meiega äh, ühendusse ning annate meile teada, mis toimub. niisiis, äh, me jõuame viimase kokkuvõtte juurde ning ainult kolm isikut on siin veel, kes rää-, kaks isikut, kes räägivad siin enne, kui te saate lõunapausile, et me üritame teha väga kiiresti ning toome välja siin kokkuvõtlikult mõningad tähelepanekud. mina alustan äh, ning seejärel annan kaasesimestele Poola seimist sõna. ennekõike ma tahaksin ütelda, et minu jaoks on see olnud äärmiselt rõõmustav üritus ning meil on olnud Poola valitsusega äärmiselt hea koostöö, ilmselt ähm, härra, te, te kuulsite siin juba, et äh, Äh, ühtse turu taas, taaskäivitamine on olnud see teema, mida äh, Poola on eesistujana on võtnud äärmiselt tõsiselt ning ma loodan, et, et ka teie seda teete ning äh, meil on olnud Ühtse Turu Foorum eelmisel nädalavahetusel ning ka see oli äärmiselt hea koosolek, väga viljakas märkimisväärne on see Ühtse Turu Foorumi juures, Mm. lisaks äh, arutule, arutelule oli see, et meil oli ka väga palju äh, avalikke üritusi äh, Krakowi peaväljakul ning linnakodanikud olid äärmiselt huvitatud sellest üritusest. pühapäeva pärastlõunal oli neid seal väga palju tulnud ning nad tahtsid teada, mida täpselt ühtne turg neile pakub konkreetselt. ning meie komisjoni missioon selle ürituse juures oli teha mm, pöördumine linna kodanikele või riigi kodanikele just ühtse turu informeerimiseks. ning me üritasime vastu tulla põhimuredele, mis kodanikel oli. ning me tahtsime, et need kõned, mis esitatakse kodanikele, Äh, on midagi sellist, kus, millega me üritame siduda riikide parlamente ning äh, ma leian, et meil on siin väga palju kasutamata võimalusi äh, ning ka inimestel peaks olema rohkem võimalusi kasutada ühtse turu võimalusi tööhõive ja innovatsiooni parandamiseks. piiriüline ostmine, kaubandus on üks, üks nendest probleemidest, mis vajab väga läbipaistvat informatsiooni. digitaalne informatsioon ja internet, mis peaks jagama seda informatsiooni ning kõik see saab olla ka ühtse turu huvides, me saame anda kodanikele sellise vahendi, millega nad saavad äh, üle terve Euroopa Liidu ähm, ligi erinevatele toodetele ja teenustele ning neil on selleks täielik õigus, kuid praegusel hetkel on veel vajakajäämisi ning tegemist on väga suurte äh, vajakajäämistega. meie tahaksime väga me, me oleme väga huvitatud sellest, et äh, et leida sellised ähm, menetlused, mm, millega lahendada äh, riigihangete sektori äh, probleeme. ning äh, ma tänan, et teie siin jagasite meiega oma muresid ning ma loodan, tahan öelda kõikidele sõpradele riiklikes parlamentides, et see, mida meie siin komisjon oleme teinud, on see, et teha poliitiline töö enne ära juba, enne kui te saate komisjonilt õigusaktide ettepanekuid, meie tahame äh, muuta seda lõpli, lõpptulemust, mitte ainult parandada protsessi, millel tegelikult rohkem eri, erilist sõnaõigust ei ole ning ma tean, et meie parlament ning fraktsioonid ja koordinaatorid Eh, kes täna hommikul siin olid, eh, leppisid kokku, et nad lasevad meil seda teha. meie oleme see komisjon, kes on vastutavad nende küsimuste eest ning ka teie riikidena ning eh, riikide parlamentidega tuleb meil väga palju koos, kohtumisi, enne kui me oma lõpliku raporti koostame ning äh, kõik need äh, komisjonid teie parlamentides, kes tahavad osaleda meie ühiskoosolekutel või videokonverentsidel, on väga oodatud ning me korraldame ka äh, kohtumisi teistesse riikidesse ning ka kandidaatriikidesse, et rääkida ühtsest turust. Ma ei taha siin väga pikalt rääkida, sest ma pean ka oma kolleegidele sõna andma. me läheme ka Taani Taani, kes on järgmine eesistuja, et nendega küsimusi arutada ning ma tänan teid kõiki eh, teie osaluse eest ning eh, teie panuse eest meie arutellu eh, ning selle eest, et te tõesti tõsiselt osalesite meie arutelus ning et ma loodan, et te viite mei-, siin räägitu edasi oma parlamentidesse. ning minu ülesanne oli siin olla kaasesimeheks ning ma nautisin väga praegust arutelu. ning ma loodan, et järgmisel kohtumisel me saame teile ka teisel päeval jagada teed ja kohvi ja vett. ning ma tean, et seda tänast koosolekut eh, kanti ka üle internetis, nii et meie kuulajaskond olnud veelgi laiem on, äh, küll paraku ei ole kõik kõnelejad äh, olnud äh, on olnud ka teatavaid vajakajäämisi netiülekannetes, kuid ma, teile jagatakse laiali ka öö, protokollid ning dokumendid antud teemal ning öö, me tahame teile enne igat koosolekut edaspidi saata öö, uudise kogumiku nii et teil on ette juba olemas äh, need teemad, millega me töötama hakkame ning äh, te saate ennast paremini ette valmistada. ma tänan teid väga ning lõpetuseks ma tahaksin öelda, et äh, mul on äärmiselt hea meel, et Poola Seim ja Senat on tahtnud ühtset turgu ellu viia, edasi viia ning äh, mul on väga hea meel, et teie äh, võtsite sellest kinni ning äh, tulite siia. seega annan ma nüüd sõna härra Vürinskile, et ta võtaks omalt poolt tänase koosoleku kokku, aitäh! aitäh, tõesti, aitäh, esimees! nagu te just mainisite peame me, on meil veel kaks sõnavõttu enne lõunapausi. esiteks tahaksin ma ütelda, et äh, ma olen äärmiselt rahul ka selle ähm, atmosfääri äh, üle, mis on siin olnud nende koosolekute ajal, ma olen kuulnud siin väga palju üksikasju, mida me tulevikus kindlasti arvesse võtame, mis on äärmiselt kasulikud olnud ning ähm, kui me nüüd läheme tagasi Poola, mida me siis äh, räägime teistele, neid teemasid on olnud äärmiselt äh, palju. me ilmselt ei saa kõigest äh, täpselt rääkida, vastasel juhul tekiks kaos, sest me hakkaksime rääkima telekommunikatsioonist, taristuteks, direktiividest ja nii edasi. selleks, et kaost vältida, tahaksin ma jagada teiega ühte mõtet sellest, millest ma siis äh, Poolas rääkima hakkan. tulles tagasi Euroopa Liidu juurte juurde, on äärmiselt selgelt näha, et äh, me järgime et me peame järgima kindlat suunda, kas me jääme siis riikide poliitikate juurde, riiklike suunade juurde või läheme julgelt uute muutuste juurde, muutuste juurde, mis tulevikus äh, võivad olla meie kodanikele äärmiselt kasulikud. nii eile kui ka täna kuulsin ma teie käest, et teie riikides ollakse väga palju mures ühtse turu tuleviku üle, et on väga palju muret ka tööhõive turu üle ning turumoonutuste üle ning ma tunnen seda väga selgelt, et kõik tahavad asju paremaks muuta ning tahavad just minna muutuste juurde. kord lugesin ma ühte lugu või ühte sellist vanasõna, et kui sa tahad uut riiki vallutada, siis ära lase inimestel ehitada paati vaid pane nad soovima, et äh, nad näevad seda ähm, tundmata maad, nii et ma siis loodan, et on võimalik äh, muuta teenused ja tooted odavamaks. ma loodan, et oleks parem haldussüsteem. selleks, et äh, jõuda nende eesmärkideni, on vaja lahendada need probleemid, millest me kuulsime nii eile kui ka täna. tegemist on valikutega, nagu, mida meie Skandinaavia kolleegid mainisid, et kui tuleb suur torm, siis osad ehitavad endale müüri, kuid teised inimesed ehitavad tuuleveskid selleks, et tuult või tormi ära kasutada, nii et Ehm, me näeme siin sellist positiivset näidet, kuidas olukorrast välja tulla ning meie eh, isiklik kogemus võib eh, panustada sellesse, et me ehitame midagi, mis on ühine kõigile. ning me saame ütelda koos kõikide eh, kodanikega, et see ei olnud mitte saadikute või komisjoni esindajate panus, et me ehit-, saavutasime midagi, vaid tegelikult need, see tulemus on meie teene, meie kodanike teene, seega ma tänan teid selle võimaluse eest, et ma sain osaleda ähm, tänases ürituses ning äh, esimees Michael Harbour tänas kõiki, mina tahaksin äh, tänada just teda selle eest, et ta on valmistanud nii hästi meie praeguse äh, kohtumise kokku ning äh, meie asi oli ainult lugeda kõike seda, mis juba ette valmistatud oli, nii et ettevalmistamine oli äärmiselt lihtne, lihtne ning meie jaoks äh, oli äärmiselt meeldiv siin teie kõigiga olla. soovin teile head kodutööd, turvalist kodutööd ning ma loodan, et te mõtlete sellele, kuidas me koos saame Euroopat paremaks muuta, aitäh! Szanowni Państwo, to już będzie ostatni głos. Daamid ja härrad, nüüd siis viimane sõnavõte, Andrei Tšervinski. Malcolm Harbon juba ütles, et ilma selle kohtumiseta et meie praegune üritus on suurendanud IMCO äh, komisjoni sõprade ringi, me oleme äärmiselt tänulikud selle algatuse eest, tegemist oli Poola eesistuja ja e, IMCO komisjoni ühisalgatusega, e, me tahtsime korraldada sellist ühiskoosolekut ühtse e, turu teemadel ning me osalesime äärmiselt olulistel Euroopa kohtumistel, mis käsitlesid sama teemat, esimene oli see kohtumine, mida mainiti äärmis, juba praegu siin ühes Poola vanimas linnas Krakowis ähm, ühtse turu foorum, teine on aga see üritus, milles me täna siin kõik osaleme kõik meie hulgast ning ma räägin kindlasti eh, Poola delegatsiooni nimel, kes lähevad tagasi oma riikide parlamentidesse, keda valitakse ka järgmiseks ametiajaks eh, pühapäeval äärmiselt eh, aktiivselt parlamendi komisjonides, eriti just majanduskomisjonis. selle nii ühtse äh, turu teemadel nii kohalikul kui ka Euroopa Liidu äh, tasandil ning äh, me võtame neid teemasid kindlasti palju arvesse ning me võtame arvesse ka teie pak-, teie ettepanekuid siin teha suuremat koostööd, nii et siis arvestatakse sellega, et te näete meid rohkem proua Ruratun, härra Tšaskovski on meie Poola eh, parlamendi liikmed, eh, Euroopa Parlamendi liikmed esindavad meid Euroopa Parlamendis. daamid ja härrad, eh, ühtne turg on Euroopa-ülene projekt, see on, tegemist on tohutu teemade ringiga, mida on võimalik enda kasuks töötama panna ning see on äärmiselt oluline meie tuleviku jaoks. kokkuvõtteks tahaksin ütelda, et ma loodan, et see projekt tänu Euroopa Parlamendi ja komisjoni ning teie panusele, et see projekt, seda projekti saadab tohutu edu Euroopa eh, Liidus. ning et eh, see töötab kõikide kodanike kasuks, eh, kes kes saavad kasu kõigest sellest, mida ühtne turg meile pakkuda saab, aitäh teile! Także nasze spotkanie <laughs> ogłaszam za zam- niisiis e, tahaksin seega öelda teile, daamid ja härrad, et meie koosolek on lõppenud. aitäh osaluse eest ning turvalist koduteed, aitäh!